tere hommikust! istung on alanud. ma tahaksin tervitada nõukogu ja komisjoni esindajad meie esimese päevakorrapunkti juures, milleks on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust. annaksin kõigepealt nõukogu nimel sõna minister Tupperainenile, palun. austatud parlamendi president, austatud parlamendiliikmed, me oleme taas kord kogunenud siia, et arutada Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust see on väga kahetsusväärne olukord ning paljud kodanikud ja ettevõtted kannatavad jätkuvalt äh, ebakindluse all, mida Brexit tekitab. juulikuus sai Ühendkuningriik uue valitsuse, uue peaministri, kuid paraku saab üha selgemaks, et see ei ole aidanud olukorda selgi, selgemaks muuta ega ka Ühendkuningriigi läbirääkimispositsiooni. kui me tuleme kõige keerukamate küsimuste juurde, nagu Iirimaa piir, siis Ühendkuningriik ei ole jätkuvalt esitanud ühtegi konkreetset ettepanekut ning äh, Briti parlamendi arvamused äh, on äh, erinevad ning ainult vastuseis lepeta Brexitile on leidnud üksmeelse tagasilükkamise. kolmekümne esimene oktoober läheneb kiirelt ning ebakindlus on ainult suurenemas, mitte vähenemas. see keerukas olukord ei tohiks äh, meid aga kõrvale juhtida meie tegelikust eesmärgist ehk korrastatud lahkumine äh, ning lepete Brexiti ärahoidmine. ma usun jätkuvalt, et see on võimalik ning seepärast oleme palunud Ühendkuningriigil esitada konkreetsed ja teostatavad ideed äh, selle kohta, kuidas tulla toime põhilise probleemiga, nimelt takistada füüsilise piiri, piiri teket äh, Iiri saarel, samas aga kaitsta ka eh, siseturu ühtsust. viimased eh, arengud Westminsteris eh, ning üleskutsed läbirääkimiste pikendamiseks teevad väga raskeks ennustused selle kohta, kuidas võiksid asjad edasi arendada. ning tundub, et leppeta lahkumine kolmekümne esimesel oktoobril on üsna tõenäoline tulemus. seda ka seetõttu, et Ühendkuningriigi valitsus kordab üha uuesti, et nad on valmis lepeta lahkuma ja seetõttu, daamid ja härrad, tuleb äh, tegeleda üha rohkem ettevalmistustega, et olla selleks valmis, seda nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil, tihedas koostöös komisjoni ja liikmesriikide vahel, et äh, luua viimased äh, meetmete paketid ning viia ellu juba vastu võetud uue institutsionaalse tsükli alguses on meil juba väga tihe päevakord, et seda teha, me saame üheskoos sellega hakkama. ning mind julgustab seejuures asjaolu, et kaks institutsiooni suutsid eelmiste Brexitiga seotud ettepanekute juures väga kiiresti kokkuleppe leida. eesistujariik on teie toetusel mm, Äh, siis äh, andmas äh, veel viimaseid, viimase läike neile meetmetele ning meie tulevase suhte üksikasjad sõltuvad suuresti sellest, kas Ühendkuningriik lahkub lepeta või leppega. igal juhul oleme meie valmis kaitsma oma põhilisi prioriteete Ühendkuningriigi ees, kodanikuõiguste kaitse, Ühendkuningriigi finantskohustuste täitmise nõudmine, Euroopa Liidust lahkumisel ning siseturu ühtsuse kaitsmine, võrdsed võimalused ja stabiilsus Iirimaal. see ebakindlus ja pinged, mida see tekitab, paneb proovile meie ühtsuse ja meie otsusekindluse ja seetõttu on rohkem kui kunagi varem vaja astuda vastu kiusatusele sõlmida kahepoolseid valdkondlikke leppeid. ja samas me peame ähm, võtma vastu äh, vajalikud äh, hädaabimeetmed. daamid ja härrad, teie resolutsiooni ettepaneku ja nõukogu äh, eesmärkide vahel on äh, suured sarnasused ja see näitab, et meie institutsioonid on ühel nõul, mis puudutab Brexiti küsimust. suur tänu tähelepanu eest, daamid ja härrad, ja ootan meie arutelu. aitäh! suur tänu, lugupeetud minister, ja nüüd komisjoni president Jean-Claude Juncker. suur tänu, et olete siia tulnud tere hommikust parlamendi presidendile, daamid ja härrad parlamendisaadikud, tahaksin teid tänada kutse eest, alati on mul hea meel teie ees sõna võtta ning teiega vestelda. viimase viie aasta jooksul on Euroopa Komisjon alati saanud toetuda ka selle kogu toetusele. me oleme saavutanud koos väga palju ja see puudutab ka tööd Euroop-, In-, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise küsimust. Michel Barnier ja mina, me lõunatasime esmaspäeval Briti peaministri Johnsoniga. peaminister ütles meile, et Ühendkuningriik soovib endiselt kokkulepet enne lahkumist kuid aga kui seda ei saavutata, siis eh, lahkutakse kolmekümne esimesel oktoobril ilma leppeta. see tähendab seda, et eh, ilma leppeta lahkumise risk on reaalne tundub hea, et fännid avaldavad meelt siin saalis. nii et see võib olla Ühendkuningriigi valik, kuid see ei ole kunagi Euroopa Liidu valik, selline lepete lahkumine ja seetõttu me keskendume sellele, et saavutada siiski kokkulepe, mis on siiski soovitav ja leian, et endiselt on see ka võimalik nüüd peaks ju plaksutama, ei, siiski tundub, et ei tule aplausi Teid ei üllata ehk ka see, et põhiküsimus on julgeoleku küsimus ehk Iiri backstop või Iiri kaitsemeetme küsimus. mitte kõik ei mäleta neid põhjuseid, miks selles kokku lepiti kahekümne seitsme liikmesriigi ning Ühendkuningriigi vahel. see backstop on praktiline lahendus probleem, mis tekib Brexitiga Iiri saarele. ja see ei tekiks, kui Ühendkuningriigi äh, valitsus ei oleks otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. Backstopi eesmärgiks on vältida füüsilist piiri Iiri saarel, teiseks eesmärgiks on säilitada siseturu terviklikkus ning säilitada Iirimaa koht sellele turule ja kolmandaks eh, on eesmärgiks eh, siiski eh, toetada kogu saart hõlmavat majanduse toimimist ja säilitada ka stabiilsus Iirimaal, mis sai alguse suure reede kokkuleppe sõlmimisega. ma ütlesin peaminister Johnsonile, et mul ei ole mitte mingisugust emotsionaalset sidet või kiindumust Iiri kaitsemeetme suhtes kuid äh, mul on äh, tugev äh, seotus nende eesmärkidega, mille nimel seda ollakse valmis kehtestama. kuid muidugi peame me kaaluma erinevaid alternatiive, mis võimaldavad selle eesmärgini jõuda. kuni selliseid ettepanekuid ei ole esitatud, pean ütlema teile, et suuri edusamme ei ole tehtud kui arvestame ka meeleolusid ja artikleid, mis on ilmunud Briti, Briti meedias, siis tundub, et siiski on ka teatud konstruktiivseid ja positiivseid signaale. me teeme hommikust õhtuni tööd muidugi ka väikeste vahedega magamiseks, selleks, et leida tehnilisel tasandil ja ka poliitilisel tasandil lahendusi. ma ei ole päris kindel, et meid saadab edu, sest meil on väga vähe aega järele jäänud kuid ma olen kindel, et me peaksime vähemalt püüdma. ma küsisin Briti peaministrilt, et ta täpsustaks, millised on need alternatiivsed lahendused, millele võiks mõelda ja pakkusin välja, et me võiksime need läbirääkimised heas mõttes politiseerida Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel meie poolt esindaks äh, nendel läbirääkimistel Euroopa Liitu Michel Barnier ja Briti peaminister peaks ise need läbirääkimised Briti poole pealt enda kätte võtma. juulis äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kakskümmend seitse liikmesriiki leidsid, et oleks äh, vale keskenduda Euroopa Liidus ainult Brexitile. meie soovime vähemalt kahekümne seitsme liikmesriigi vahel sõlmida veelgi tugevamat liitu ning äh, keskendume sellele, kuidas äh, Euroopa Liidu kodanike elu igapäevaselt paremaks muuta. ma võtsin ka parlamendi ees äh, sõna, rääkisin, millised olid minu ideed tuleviku jaoks, millised olid minu ettepanekud ja seda kõnet tervitasid ka riigipead, kes Bratislavas kogunesid. see tähendab seda, et kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki on kaks ja pool aastat veetnud, pidades läbirääkimisi Ühendkuningriigiga, ja selle aja jooksul on Euroopa Liit näidanud üles suurt ühtsust, solidaarsust, solidaarsust just nende liikmesriikidega, keda see kõige enam puudutab ja selline ühtsus on meie kõige suurem ressurss. ja ühtsuse vaimus tegutseme me ka järgnevatel nädalatel ja loodan, et sellest juhindub see koda ka järgnevatel aastatel. suur tänu! suur tänu president Junckerile! nüüd on mul hea meel anda sõna äh, Brexiti pealäbirääkijale Michel Barnier'le. aitäh, president, aitäh, et äh, võimaldate mul äh, president Junckeri kõrval ja täienduseks sellele, mida ta väga selgelt ütles, tulla tagasi oma lühikeses sõnavõtus kahe aspekti juurde, mis on võtmetähtsusega meie läbirääkimistes Ühendkuningriigiga, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa küsimus ja ka see, millised võiksid olla meie tulevased tulevikusuhted. see on samuti tähtis teema, kuidas me üles ehitame partnerlussuhted selle suure sõbraliku sõ-, naaberriigiga, milleks Ühendkuningriik ju siiski jääb. president Juncker ütles, et me ootame pres-, peaminister Johnsonilt äh, seda, et äh, ähm, Iiri kaitsemeetme osas pakutaks välja alternatiive Euroopa Liit ja Ühendkuningriik äh, novembris kaks tuhat kaheksateist, peaaegu aasta tagasi, selle kaitsemeetme backstopi osas kakskümmend kaheksa valitsusjuhti leppisid selles kokku ja nad said ka parlamendi poolt väga tugeva toetuse selleks see on olnud äh, põhimõtteline küsimus meie kõigi jaoks. ja selgitan ka, miks. ta sellepärast, et äh, just äh, Iirimaal tekitab Brexit kõige suuremaid probleeme ja pingeid, kus on kõige suuremad ohud. see on ainus koht, kus Ühendkuningriigil on maapiir Euroopa Liiduga. nii et see, see on väga eriline poliitiline olukord, see on seotud ajalooliste, tihtipeale traagiliste sündmustega, see kõik põhineb Suure Reede kokkuleppel, kus Ühendkuningriik ja Iirimaa äh, on rahu garantideks, rahuhoidjateks. Jean-Claude Juncker ütles, et need küsimused ei ole ideoloogilised, need ei ole seda kunagi olnud, see lahendus on olnud pragmaatiline selle kaitsemeetme backstopi läbi meil on teatud turvatagatised, mis äh, aitavad äh, meil äh, kõiki neid kolme eesmärki saavutada, mida president mainis, me ei taha tulla tagasi füüsilise piiri juurde Iirimaal, me tahame kaitsta Suure Reede kokkulepet, Belfasti kokkulepet kõigis nendes mõõtmetes, mis tal on. me soovime sa-, säilitada enda siseturu terviklikkust ja kolmandaks soovitame säilitada kogu saart hõlmava majanduse põhja ning lõuna vahelise koostöö, mis rajaneb Suure Reede kokkuleppel. see kaardistamine, mida me viisime läbi Briti valitsusega, näitab, kuivõrd lõuna ja põhja vaheline koostöö saarel ähm, on sõltuv ka Euroopa Liidu toetusest ja Euroopa Liidu eelarvest. Ühendkuningriigi valitsus selgitas Luksemburgis veel kord, mis neile ei meeldi selle kaitsemeetme backstopi juures. kuid see, sellest ei piisa selleks, et selgitada seda, miks me peaksime backstopist loobuma, meil on vaja lahendusi, mis oleksid juriidiliselt toimivad sellisel juhul, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, selleks et vastata äh, kõigile nendele küsimustele selleks, et ennetada kõiki neid riske, mis Brexitiga kaasnevad. ja just sel, nende eesmärkide nimel me leppisimegi Ühendkuningriigi äh, valitsuse Theresa May äh, juhtimisel nendes küsimustes kokku. lugupeetud parlamendiliikmed, iga elusolend, iga äh, toiduaine, mis äh, saabub ähm, Iirimaale Ühendkuningriigist, see ei jõua mitte ainult Iiri saarele, sellele majanduse, sinna majandusse, vaid see jõuab ka Taani, Poola või Taani turule. mehaaniliselt, automaatselt. ja me peame täitma oma kontrolli ülesannet selleks, et äh, toiduohutust säilitada, oma kodanikke kaitsta, selleks, et loomataudide levikut vältida, me ei tohiks äh, ära unustada seda, mis on minevikus äh, aset leidnud ja me peame kaitsma Põhja-Iirimaa kodanike huvisid, nii nagu ka kõigi oma kodanike huvisid, nii et see kaitsemeede Backstop annab meile väga selged tagatised ja mulle tundub, et kõigil saare elanikel on vaja selliseid tagatisi rahu ja stabiilsuse jätkumiseks ja muidugi ka tarbijate ohutuse, tooteohutuse ähm, jaoks, samuti ka eelarvete, riikide eelarve kaitseks sest sealgi sõltub väga palju äh, piirist. muidugi me jääme ootama Briti peaministri ähm, märkusi selles, kas äh, on tegemist siis demokraatliku meetmega või mitte backstopi näol, kuid tegelikult äh, oli tegemist ju kokkuleppega, mille, millele kirjutas alla ka Ühendkuningriik. me oleme juba ette näinud teatud sätteid lahkumisleppes, millised erinevad äh, institutsioonid äh, tegelevad äh, Iiri kaitsemeetme või backstopi käivitamisega, kui see peaks vajalikuks otsustam-, osutuma ühel päeval. ja kordan, et oleme endiselt valmis kuulama kõiki brittide poolseid ettepanekuid ja sellest hetkest, kui see ettepanek saabub, me oleme valmis ööl ja päeval tööd tegema, et see töö ka vilja kannaks ja veel üks võtme tähend-, tähtsusega küsimus, see on minu poolt viimane märkus, meil peaksid olema teatud ühtsed väljavaated, ühtsed ambitsioonid tulevikuks ja tuleviku partnerlussuhete jaoks Ühendkuningriigiga pärast Brexiti toimumist. tegemist on poliitilises deklaratsioonis kokkuleppimisega Euroopa Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel, see leidis aset eelmise aasta novembris ning see avab äh, ukse äh, väga laiapõhjalise partnerlussuhte jaoks, see puudutab äh, politsei ja justiitskoostööd, kaitsealast koostööd, välispoliitikaalast koostööd. ja selle partnerlussuhte aluseks on vabakaubandusleping, kuid praeguses tekstis on jäetud uks paokile ka suuremate ühiste ambitsioonide eh, jaoks ja meil on kindlasti huvi oma tulevikes, tulevastes majandussuhetes eh, Ühendkuningriigiga minna kaugemale, näiteks eh, kui räägime tolliliidust. Need tulevased suhted peaksid rajanema võrdsetel mängutingimustel, võrdsetel mängureeglitel see võib tunduda tehnilise väljendusena, kuid tegelikult see puudutab äh, väga reaalset inimlikku, sotsiaalset äh, reaalsust, äh, millega inimesed kokku puutuvad, me peame tagama tasakaalu, regulatsiooni ning turu toimimise vahel. Briti valitsuse jaoks Briti valitsus äh, soovib äh, nüüd äh, hakata muutma neid lubadusi, mis sai Theresa May poolt antud. see, mis puudutab ühtseid mängureegleid, enam kui pool Briti kaubandussuhetest on suunatud just Euroopa Liidu poole ja seetõttu peavad meil olema siiski ühtsed mängureeglid ja tahan seda ka selgelt äh, veel kord välja öelda, et äh, tulevase vabakaubanduslepingu äh, ambitsioonikus, mida me soov-, mille osas me soovime Ühendkuningriigiga läbi rääkida, see kõik sõltub nendest tagatistest, milles me koos oleme kokku leppinud, mille oleme paberile kirja pannud, see puudutab sotsiaalvaldkonda, kesk, keskkonda, konkurentsi või ka riigivõla küsimusi lugupeetud parlamendisaadikud, tahtsin rääkida nendest kahest põhilisest teemast, millega me praegu Briti valitsuse ja Boris Johnsoniga läbirääkimisi äh, peame. ja lõpetuseks võib-olla mainiksin veel kord, miks me algusest peale äh, soovisime korra pärast äh, korrastatud Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, mitte leppeta lahkumist ja ma soovitaksin äh, kellelgi, mitte kellelgi alahinnata neid tagajärgi, mis võib olla korratul äh, lepinguta, leppeta lahkumisel. me räägime miljonitest äh, Briti kodanikest, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriikides, kõigi nende õigused peavad endiselt olema tagatud. me peame tagama ka nende projektide jätkusuutlikkuse, mida Euroopa Liidu vahenditest finantseeritakse. kõik see, mis kahekümne kaheksa liikmesriigi poolt on otsustatud, nende rahastus, nende ettevõtmiste rahastus peab jätkuma. ja selle tee lõpus sooviksime luua usalduse tingimused selleks, et meie tulevikus suhted oleksid sellised, nagu selles poliitilises deklaratsioonis on nad välja toodud, kui Ühendkuningriik seda kokkulepet muudab, siis äh, lugupeetud parlamendisaadikud, pean teile meenutama, et kõik need küsimused ei kao, ei haihtu justkui õhku, kui ei ole lepet lahkumiseks, siis need küsimused endiselt jäävad õhku, kodanike äh, julgeoleku küsimus, äh, siseturu kaitse Iirimaal ja eelarve küsimus ja nende kõigiga me peame hakkama juba ette tegelema. ja see puudutab muidugi meie tulev, tulevasi partnerlussuhteid, ma olen tihtipeale siin kojaski kuulnud, et et neid riske on lugematul hulgal inimlikul pla-, tasandil kui ka sotsiaalsel tasandil, samuti ka juriidilisel ning tehnilisel tasandil. Need on märkimisväärsed riskid millega me praegu silmitsi seisame. Need on välja toodud ka teie resolutsioonis äh, umbes kolm aastat pärast Briti referendumit ei piisa sellest, et me teeskleme läbirääkimisi. meie kohuseks on jätkata selle protsessiga otsustavalt, siiralt ja loodame seda teha võimalikult läbi, läbipaistvalt kõigi äh, kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, kelle äh, eest me selle äh, protsessiga algust oleme teinud ja tahaksin tänada kõiki neid, kes ka parlamendi poolt on selles protsessis kaasa aidanud. tegemist on vägagi keerukate asjadega, aitäh! suur tänu! Äh, tänan, härra Barnier. järgmisena saavad äh, sõna kõnelejad poliitiliste fraktsioonide nimel. kõigepealt Manfred Weber, palun. austatud äh, komisjoni president Michel Barnier pärast Brexiti referendumit ütlesid Brexiti äh, pooldajad, et Euroopa Liit ei toimi, Euroopa Liit on omadega läbi, aga kolm aastat hiljem on Euroopa Liit äh, tugev ja ühtne. praegu mitte britid äh, ei lahku Euroopa Liidust, vaid töökohad ja ettevõtted lahkuvad Ühendkuningriigist. üks kolmandik ettevõtetest plaanib lahkumist ja suurem osa parlamendist äh, leiab, et äh, referendumi tulemus on äh, kahetsusväärne, aga samas see näitab ka, kuivõrd rumal on Euroopa Liidu küsimärgi alla seadmine. nii et te aitasite meil veenda eurooplasid, kuivõrd rumal lähenemine see kõik on ja jällegi esmaspäevane kohtumine Johnsoni ja Barnier vahel oli mahamagatud võimalus lahendada laual olevaid küsimusi. parlament, kus me saame praegu asjade seisu arutada, on Euroopa Parlament. arutada ei ole võimalik äh, Briti parlamendis ja Brexiti pooldajad ütlesid, et Westminster võtab kontrolli endale tagasi kas see on nüüd tõesti hetkeseis, on see, kuidas teie käes on kontroll või? lugupeetud daamid ja härrad, mul käib peast läbi järgmine mõte. see, et äh, peaminister esindab rahvast ja rahva tahe saab äh, teostatud viiskümmend üks protsenti on enamus, jah, seda tuleb äh, austada, aga see ei ole kogu rahvas. rahvast esindab äh, parlament, kus äh, on kõik huvigrupid esindatud ja kui öeldakse, et tuleb suluda läbi rahva tahe parlamendi vastaselt, siis see on väga suur põhimõtteline küsimus. juhtimine ei tähenda lõhestamist, vaid see tähendab äh, ühendamist praeguses äh, ühiskonnas ja seetõttu arengud Ühendkuningriigis äh, tekitavad minus mitmeid küsimusi. praegu Euroopa Liidu seisukoht on selge, ma toetan meie resolutsiooni, ma toetan äh, härra Barnier'd, Verhofstadti, kõiki, kes äh, Brexiti äh, töörühmas on selle teemaga tegelenud, meie oleme ühtsed, me aktsepteerime edasilükkamist ainult siis, kui see on hästi põhjendatud, me lähtume nendest kokkulepetest, mis on praegu läbi räägitud lepingus see kirjas, seal on head argumendid sees, me oleme avatud uutele ettepanekutele, aga ma tahan ka hoiatada, et kui hakatakse rääkima uutest lepingutest, siis selge on see, et Euroopa Liit ei tohi äh, lubada seda, et äh, meie sotsiaalstandarditega, keskkonnastandarditega harrastatakse dumpingut meie ukse lävel Brexit on ähm, ettearvamatu, me peame valmistuma kõige hullemaks äh, stsenaariumist ja selge on see, et kui äh, Briti poliitika oma tupikust äh, välja ei tule ise, siis tuleks anda otsustamine uuesti Ühendkuningriigi rahva kätte, kes otsustab siis ise oma tuleviku üle. president Garcia Perez. suur tänu, järgmisena äh, Irache Garcia Perez sotsiaaldemokraatide nimel, palun. Äh, suur tänu, president. Brexit äh, ilma lepinguta oleks halb uudis äh, kõigile ja see oleks katastroofiks Ühendkuningriigile. see ei ole mitte ainult meie arvamus, vaid ka viimane Ühendkuningriigi valitsuse enda uuring näitab seda ja see utoopia mida Boris Johnson praegu soovib saavutada, soovib endaga kaasa ähm, kõrged äh, energiakulud äh, ja muud kulud, see puudutab eelkõige just neid äh, britte, kes on sotsiaalselt haavatavamad. ja asjast on puudutatud loomulikult ka Ühendkuningriigis elavad Euroopa Liidu kodanikud ja vastupidi, britid, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriikides Ühendkuningriigi valitsus ei muuda küll oma suhtumist, aga on vaja siiski austust. ma ei ole naiivne. aga rahvast tuleb tõesti austada, rahvas peab otsustama, rahval on väga suured äh, mured ja miljonid kindlasti jälgivad seda debatti tähelepanelikult praegu praegu kõige olulisemad Euroopa jõud on siin äh, saalis. me oleme saanud tugeva toetuse oma resolutsioonile, me soovime loomulikult katastroofi stsenaariumi vältimist. kui Ühendkuningriigil on vaja rohkem aega või tahab uut referendumit läbi viia, siis meie toetuse nad äh, selleks saavad nüüd rääkides veel Boris Johnsonist, mis puudutab äh, saatust, siis ma olen nõus sellega, mida ütles äh, Churchill olukorra kohta Ühendkuningriigis omal ajal. praegused arengud näitavad äh, seda, et Boris Johnson tahab hävitada ajaloolised sidemed Ühendkuningriigi ja muu Euroopa vahel me peame tegelema Brexiti halbade tagajärgede leevendamisega ja Boris Johnson peab äh, ka tagama, et äh, säilivad nende Euroopa Liidu kodanike õigused, kes elavad Ühendkuningriigis. me oleme nende pärast väga mures, praegu on äh, sõnumid olnud väga vastuolulised, mis on Ühendkuningriigist sel teemal tulnud täpsemalt siis sõnumid, mis äh, puudutavad äh, aega pärast äh, kolmekümne esimest oktoobrit kaks tuhat üheksateist. Euroopa Liidu kodanikud ei tohi selles olukorras kannatada, meil on vaja korralikku lahkumislepet. niimoodi, et oleks kaitstud ka Iirimaa ja ühisturu ühtsus Brexit on meie arvates ajalooline viga ja me toetame Briti rahvast, kui nad soovivad äh, selle otsuse ümber pöörata. juhin tähelepanu äh, sellele, mida on öelnud äh, Winston Churchill novembris tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa, ei ole põhjust, miks Euroopa riigid ei peaks äh, jätkama oma ajaloolist ähm, koostööd äh, ja nii edasi. suur tänu, järgmisena härra Verhofstadt, palun uh,. Thank you very much uh,, chair uh,. I, I think it's important to recall that. suur tänu, president Briti parlament äh, võib-olla ei tööta hetkel, aga meie jätkame selle aruteluga, et ähm, Euroopa Liit äh, ikkagi töötab. on äh, fantastiline, et Brexiti partei ja härra Farage teevad siin nii palju kisa, Westminsteris nad seda hetkel ei saa teha, nii et nad peavad seda siin tegema. muide tegelikult Westminsterisse neid isegi ei ole valitud enam. nii et austatud kolleegid, euroskeptikutele meeldib äh, Euroopa Liidu nuhtlemine, nad ütlevad, et äh, me ei ole demokraatlikud ja nad korjavad selle kindlasti siin varsti üle aga Jean-Claude Juncker ja Tusk võivad äh, teha äh, paljut, aga vähemalt meie koja uksi nad kinni panna ei saa, see ei ole võimalik. nii et äh, kui nüüd euroskeptikud siin järgmistel minutitel või järgmistel tundidel tahavad kasutada naeruväärset võrdlust Nõukogude Liiduga, siis me võime jätka-, nä-, näidata näpuga Westminsterile, mitte Brüsselile või Strasbourgile. ma loodan et äh, tänase resolutsiooni ja hääletusega, lugupeetud president, me kordame üle oma ühtsuse seoses Brexitiga, parlament, nõukogu, komisjon, kakskümmend seitse liikmesriiki on ühtsed. Brexit loomulikult on halb, see on halb mõte, aga sellel on vähemalt üks positiivne efekt. see taasühendas eurooplased ja see muutis Euroopa projekti jällegi populaarsemaks. seda me oleme näinud äh, kõikides avaliku arvamuse küsitlustes Euroopa Liidus. ja valimiste ajal sõnum inimestelt oli selge. me soovime Euroopat, ärge hävitage Euroopat, ärge lahkuge Euroopa Liidust. ja see oli nii kõikides äh, liikmesriikides ja nii oli see ka Ühendkuningriigis, kus ligi äh, nelikümmend siia valitud äh, saadikud on need, kes soovivad, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liidu ja nüüd ma jõuan põhipunkti juurde. kokkulepe. ma arvan, et kokkulepe on endiselt võimalik, me ütlesime resolutsioonis välja kolm tingimust ja ma tahan nendele uuesti tähelepanu juhtida, härra president. kõigepealt tuleb tagada meie kodanike õigused äh, nii äh, Euroopa Liidu kodanike kui ka Briti kodanike õigused, aga praegu seda ei ole saavutatud. iga päev Briti ajakirjanduses ringlevad äh, näited äh, inimestest, kes elavad juba aastakümneid äh, Ühendkuningriigis, aga kelle olukord on praegu ebaselge. meil on vaja fundamentaalset äh, muutust selles äh, Äh, kuidas äh, Ühendkuningriigi valitsus täidab vähemalt äh, seda osa lahkumisleppest. meil ei ole vaja bürokraatlikku rakendamist, vaid meil on vaja Briti valitsuselt kõikide meie Euroopa Liidu kodanike automaatset registreerimist. mina tean ja teie teate, et Boris Johnson, peaminister, tahab ennast väga võrrelda filmikangelastega, nagu me teame ja mis puudutab äh, kodanike õigusi, siis äh, selle asemel, et äh, kedagi teist süüdistada, peaks ta Mrs. Dotfire'i Caring Manis laskma ennast juhtida. ja teiseks, ma tahaksin tulla nüüd Iiri kaitsemeetme ehk backstopi probleemi juurde ja Michel Barnier, võib-olla kui neile ei meeldi see ingliskeelne sõna backstop, me võime kasutada ka sõna safety net ehk turvavõrk. ja meil on vaja sellist turvavõrku majanduslikel põhjustel. meil on aga seda vaja ka ühel teisel väga olulisel põhjusel, vägivald ei tohi uuesti puhkeda Iiri saarel. see on põhipõhjus. ja tuleb öelda, et on täiesti vastutustundetu, äh, kui Tori hardlinerid seda ei aktsepteeri ja mitmed teised äh, Briti parlamendisaadikud samuti mitte. ma olen küsinud äh, Michel Barnierilt ja Jean-Claude Junckerilt, et kas on mingisugune teine alternatiiv pandud lauale Ühendkuningriigi poolt praeguseks hetkeks, ei ole. ja kaitsemeede nii nagu Briti ajakirjandus seda käsitleb praegu, et seda äh, tuleks piirata ainult äh, põllumajanduslike toodetega, see ei ole äh, mõeldav, sellepärast et põllumajanduslikud tooted moodustavad ainult kolmkümmend protsenti kaupadest, mis seal üle piiri veetakse. Öeldakse, et turvavõrk äh, võib äh, olla Euroopa Liidu poolt väljapressimise vahendiks, aga ei, turvavõrk peab olema tõesti sõna otseses mõttes turvavõrk mõlemale poolele. ja nüüd äh, lõpetuseks meie suhted tulevikus. kolleegid, meie oleme uus parlament, kuuskümmend protsenti liikmetest on uued seetõttu on oluline mõningad asjad üle korrata. see parlament ei aktsepteeri kunagi sellist lepet äh, Ühendkuningriigiga, äh, kus Ühendkuningriigil on kõik vabakaubanduse kasud, äh, ei ole üldse tollitariife ja samas mitte mingisuguseid sotsiaal- või keskkonnastandardeid ei ole kohustatud nad aktsepteerima ma tean, et äh, Ühendkuningriigis äh, on inimesi, kes arvavad, et oo, läbirääkimiste lõpus küll nad annavad järgi. me ei ole rumalad ja see tähendab seda, et me ei hakka hävitama oma ettevõtteid, me kaitseme oma ettevõtteid, me kaitseme oma majandust, me kaitseme ühisturgu ja me mitte kunagi ei aktsepteeri äh, seda, mida inimesed nimetavad Singapuriks Põhjamere ääres seda ei tule. ja lõpetuseks. nagu me kõik teame, Brexit algas äh, sellega, et David äh, Cameron soovis äh, ravida lõhet konservatiivide seas ja tulemuseks on see, et Briti ühiskond on sügavalt lõhestunud. aga meie eurooplastena ei luba seda, et äh, see Brexit hakkaks äh, siin äh, lõhesid ja tormilisi olusid põhjustama Euroopa Liidu sees. suur tänu, härra Verhofstadt, härra Lamberts, palun. aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, meie ei valinud Brexitit. aga me peame lugu Briti valijate valikutest ja püüame heauskselt pidada läbirääkimisi kokkuleppe osas, mis peaks saatma Ühendkuningriigi kahetsusväärset lahkumist Euroopa Liidust. Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda ei vabasta Ühendkuningriigi kohustustest, mis on äh, õiguslikult siduvad, äh, millega liituti äh, nelikümmend viis aastat tagasi ja samuti nendest kohustustest, mis seovad neid suure reede kokkuleppega, kokkuleppe, milleni viis kolme tuhande inimelu kadumine. me meenutaksime Briti peaministrile ka seda, et väga paljud Ühendkuningriigis ignoreerivad selliste kohustuste olemasolu üldse. pea, Briti peaminister ütleb eurooplastele, me soovime, et viissada Äh, kilomeetrit piiri siseturul avatakse ilma igasuguste kohustusteta Ühendkuningriigi poolt äh, leiab aset äh, keskkonna, sotsiaalvaldkonna ning finantsvaldkonna enneolematu tampi, dumping. ja sellepärast kõik kakskümmend seitse valitsusjuhti ja meie ka siin peame leidma siiski mingi lahenduse sellisele ummikseisule kui leppeta lahkumise väljavaade on endiselt äh, aktuaalne ja põletav, äh, peame me siiski tegema kõik äh, endast sõltuva, et need asjad laheneksid konstruktiivselt. ma arvan, et keegi ei rõõmusta sellise leppeta lahkumise perspektiivi üle. kakskümmend seitse liikmesriiki sealhulgas, kui räägime leppeta lahkumisest, siis see võib endaga kaasa tuua ka siseturu äh, lagunemise, siis ma arvan, et äh, nende kahe halva vahel valides valiks Euroopa Liit muidugi väiksema halva. kuid me räägime siin aust ja õnnest. meie fraktsioonis on üksteist Briti saadikut, nad on äh, osa miljonitest brittidest, kes teavad, kus on nende riigi koht, see on Euroopa südames kui Euroopa, kui Ühendkuningriik, olgu siis tegemist eh, tema peaministri näol, soovib Euroopa Liidult eh, ette nähtud tähtaja eh, artikkel viiskümmend tähtaja pikendamist, siis me lepime sellega. et me peame tegema kõik endast sõltuvat igast võimalusest kinni haarata, tänan. aitäh, nüüd aga palun härra Zanni aitäh, president. mind rabab see, kuivõrd palju räägitakse justkui demokraatiast, see on hämmastav, kuidas lubatakse endale pidada loenguid demokraatiast kuid äh, samas peetakse seda loengut ühe kõige pikemate traditsioonidega demokraatliku riigi ja parlamendi esindajatele. siin räägitakse sellest, et justkui Ühendkuningriik äh, on vastu meelt, Ühendkuningriigil on vastumeelt demokraatlike põhimõtete äh, järgimine, siin justkui ei peetaks kinni parlamendisaadikute soovidest, kuid samas Euroopa Liidus äh, juhivad asju äh, bürokraadid, keda ei ole üldse sellesse ametisse valitud. Eh, ja resolutsioonis öeldakse ka seda, et Brexiti näol on tegemist sündmusega, mis on kahetsusväärne ning äh, ning seda väidetakse ka demokraatlikult toimunud rahvahääletuse kohta, et see on kahetsusväärne, selle tulemus. nüüd mis äh, samuti tekitab muret, on, on see, et äh, Euroopa Liidu lähiajaloos on mitmeid näiteid, kus Euroopa Liidu institutsioonid on tegutsenud vastuolus kodanike soovidega, me oleme näinud seda Prantsusmaal, Madalmaal, Kreeka kodanike arvamusi ei ole mm, austatud, nad on öelnud, et nad ei soovi seda, mida Brüssel otsustab ja sellegipoolest on seda tehtud. nüüd äh, siis, mis puudutab Briti parlamendi puhkusele saatmist. see on äh, täiesti ette nähtud äh, seadusandluses, minu meelest äh, ei, ei ole selles midagi murettekitavat. küll aga see, kui institutsioonid otsustavad, neile lihtsalt ei meeldi rahva langetatud otsus, referendumi kaudu langetatud otsus ja nad arvavad, et seda peaks muutma. ma arvan, et Brexiti puhul on eelkõige oluline see, et äh, Euroopa institutsioonidel on hirm, et Ühendkuningriik läheb teist teed, kui seda soovib Euroopa Liit ja sellega näitab, et Euroopa Liit ei ole tingimata ideaalne. ja kui nüüd see riik soovib ise vabalt teist teed minna ja näidata, et on võimalik väljaspool Euroopa Liitu hoopiski paremini toime tulla, kui Briti rahvas seda soovib, siis peame meie seda ka austama. ja mõned on siin ka arvamusel, et tuleks Briti rahvast karistada selle eest, et nad sellise otsuse langetanud, et nad ei soovi Euroopa projektis kaasa töötada. aga siin äh, peaks tõepoolest endalgi küsima, et miks see nii on, miks Euroopa Liidu liikmesriik on otsustanud lahkuda Euroopa Liidust, miks on britid otsustanud, et neile aitab? minul tekib küsimus, miks Euroopa Liit endale seda küsimust ei esita? meil on institutsionaalne kriis ähm, parlament, liikmesriigid, fraktsioonid parlamendi sees on kõik lõhenenud. ja need lõhed olid ka näha komisjoni presidendi valimisel et kindlasti on need lõhed ka tulevikus selgelt näha. ja nüüd, kui keegi on otsustanud äh, valida teistsuguse tee, siis me peame seda austama ja me peaksime neid äh, kuulda võtma, kui nad osutavad äh, neile probleemidele, mis Euroopa Liidul on. suur tänu, kolleeg Van Orden, palun uh, uh,. austatud president, kõigepealt tahaksin tänada Jean-Claude Junckerit ja Michel Barnier'd nende mm, positiivsete ja kasulike märkustest äh, täna hommikul Ühendkuningriik ei taha lihtsalt mingisugust lepet, vaid äh, Briti parlament soovib sellist lepet, mis tuleb kasuks parlamendile ja kodan-, vabandust, Briti parlamendile ja kodanikele. nüüd äh, piken-, pikendusi on olnud äh, korduvalt, nüüd on siis järgmine tähtaeg kolmekümne esimene oktoober, mis on mõte neil pikendustel, mõned võivad küll arvata, et selline viivitamine võib viia Briti valitsuse muutuseni ja, ja seisukohta muutusin. mina arvan, et äh, see on nonsenss. milline võiks olla meie tulevane partnerlus, kas see võiks põhineda sõprusel ja usaldusel või hakkab see äh, põhinema kibestumusel ja, äh, ja tõrjutusel? selleks, et saavutada kokkulepe, on vaja heauskset käitumist mõlemalt poolelt olen veendunud, et kõik on jätkuvalt võimalik, kui on olemas poliitiline tahe. Euroopa kodanike osas on Briti valitsus väga selgelt välja öelnud, et äh, nad on teretulnud jääma, Ühendkuningriigi enda õigused on kaitstud, äh, enam kui miljonile inimesele on juba antud äh, äh, äh, siis võimalus alaliselt elama jääda Ühendkuningriiki ja äh, ja paljud saavad seda veel taotleda, võib ainult soovida, et Euroopa Liit samamoodi käituks Briti kodanike suhtes. mis puudutab Põhja-Iirimaad ja Iirimaa Vabariiki, siis mitte kellelgi ei ole suuremat huvi rahu säilitamise äh, vastu Põhja-Iirimaal kui, kui Ühendkuningriigi valitsusel, et, et ähm, äh, suure reede kokkulepe püsiks. muide, selles kokkuleppes ei ole mainitud äh, Äh, füüsilist piiri, vaid küsimus on kahe kogukonna rahumeelses koos eksisteerimises äh, Iirimaal. ärgem unustagem, et äh, enamus Põhja-Iirimaa elanikest on unionistid, nad on uhked selle üle, et nad on nii põhjaiirlased kui ka britid ja nad soovivad, et see nii ka jääks. tundub, et mõned meist siin on selle unustanud. niisiis, nii Euroopa Liit kui Ühendkuningriik peavad mõtlema natuke loomingulisemalt, et leida alternatiive sellele niinimetatud kaitse või turvavõrgule, nagu Kaitseametit võib ka nimetada. meie soovime näha sellist Brexiti juhtrühma, mis oleks tõeliselt demokraatlik, esindaks kõiki osapooli ja mis tõepoolest esitaks uusi ideid, mitte väsinud klišeesid head kolleegid, ma tahan öelda teile kõigile, kes te esindate valitsusparteisid, et tuleb ometigi tegutsema hakata. meil tuleb saavutada kokkulepe ja nõukogu peab selles edusamme tegema enne, kui seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal oktoobril kohtub. kolleegid, nähkem ka uusi võimalusi selles äh, partnerluses Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, mis ähm, võib olla, ähm, võib tulla kasuks meie kodanikele tulevastel aastatel. aitäh, kolleeg Šurdevand. suur tänu, austatud president. kui ma olin parlamendis veel uus, siis siis ütles üks kolleeg, et kes oli Brexiti pooldaja, et ta soovib impeeriumi Äh, hävitada ja ta pidas sellega muidugi silmas Euroopa Liitu, kuid äh, tegelikkuses on olukord nüüd selline, et Ühendkuningriik on nüüd kõige suuremas poliitilises äh, kriisis viimaste aastakümnete jooksul, mis kahjustab nii töövõtjaid kui tööandjaid, pensionäre, väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, nemad peavad maksma selle eest. see poliitika ei ole ei brittide ega ka Euroopa Liidu kodanike huvides ning Boris Johnsoni valitsus teab seda väga hästi Nende Yellowhammeri plaan, noh, see nimi on küll hullem kui mõne James Bondi filmi pealkiri. see näitab selgelt ähm, seal on selgelt välja toodud, et tekivad varustuses probleemid, kui toimub lepeta äh, väljaastumine, et tekivad konfliktid Põhja-Iirimaal, aga sellegipoolest valitsus äh, järgib äh, oma strateegiat. see on täielik eksitee, me ei räägi siin millestki abstraktsest, kui me räägime leppega või lepeta Brexitist, me räägime sellest, et näiteks Saksa või Poola päritolu haiglaõde ei, äh, et tal ei ole enam elamisluba Ühendkuningriigis, et äh, seal haiglas töötada või, või siis äh, vastupidi, see tähendab, et Briti äh, pensionär ei tea, mis saab tema pensionist, kui ta elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. me räägime sellest, et Belfastis elav perekond soovib oma lapse saata kooli hommikuti ja peab äh, muretsema selle pärast, et äh, tänaval võib äh, olla vägivald, nagu aastakümneid tagasi. see, seda kõike sellest kõigest räägime ka, kui me räägime Brexitist, me peame seda selgelt näitama Briti poliitikutele. ja me räägime Suurbritanniast, daamid ja härrad, siis äh, minul tuleb sellega seoses kohe meelde see äh, kaitsevõime demokraatia, mis seisis vastu natsismile, aga ma mõtlen ka näiteks kolonistlikule minekule, aga ma mõtlen ka näiteks John äh, Maynard Keynesile sellele, et Marx leidis äh, varjupaika Londonis. see kõik seostub mul Ühendkuningriigiga, aga nagu siin äh, kolleeg Verhofstadt rääkis, et Boris Johnson siin kujutab ennast uskumatu halgina, aga see ei ole kindlasti see viis, kuidas kaitsta koda-, kodanikke Põhja-Iirimaal ja mujal. vaid seda, seda saab saavutada leppega Brexitiga, sellepärast meie fraktsioon ka toetab resolutsiooni suur tänu ja nüüd kolleeg Sinšits, palun. fraktsioonilise kuuluvuseta kolleeg. suur tänu, lugupeetud president. me räägime täna Brexitist ning äh, üha uuesti püütakse Briti äh, referendumi tulemuste saatamist takistada, see on vale. referendumit ei tohi korrata äh, uuesti-uuesti, kuni tuleb see tulemus, mida soovime, see ei ole referendumi mõte, vaid äh, see viib demokraatia mõte absurdini. Edward Gray, kunagine Briti välisminister Esimese maailmasõja ajast, on öelnud, et äh, kokkulepped peavad midagi ka tähendama, sest vastasel juhul ei saa millegi kindel olla. ja nii tuleb ka rahvahääletust austada, selle tulemust austada. see näitab äh, Briti äh, rahva tahet, siin minu vasakul käel on ähm, on siis äh, kakskümmend üheksa Brexiti partei liiget, no kõige suurem äh, riikliku partei delegatsioon võrreldes näiteks äh, CDU-ga, kus on, millest on kakskümmend kolm liiget siin äh, parlamendis. aga nüüd mõni nädal tagasi rääkis proua von der Leyen välispoliitikast Äh, kirju-, kirjutas, püüdis põhimõtteliselt kirjutada ette teistele liikmesriikidele, kuidas nad oma välispoliitikat peavad äh, ajama. Äh, minu meelest on see väga ohtlik tee, püüda teha ettekirjutusi liikmesriikidele. nüüd mõned võivad küll väita, et euroskepsis on ohtlik, võib-olla mõnel viisil, aga samamoodi ohtlik on eurofundamentalsm, kui arvata, et Merkeli tee on alati õige, see on samamoodi ohtlik. kui liikmesriikides ei saa ise oma poliitikat kujundada, siis on Brexit alles algus ja õige pea võivad hakata välja astuma ka teised riigid, mille rahvas seda soovib kolleeg Hübner, aitäh, austatud äh, president, lugupeetud kolleegid, me hääletame täna äh, selle parlamendi resolutsiooni üle Brexiti kohta ajal, kus äh, Briti parlament on puhkusele saadetud, milline paradoks? ma olen veendunud, et suurem osa meist jätkuvalt peab kahetsusväärseks, et Brexit toimub, aga me soovime jätkuvalt, see toimuks vähemalt äh, korrastatud viisil. Euroopa Parlament on andnud oma panuse, tehes väga tihedat koostööd äh, Michel Barnier'ga, suur tänu sulle, Michel, see kokkulepe pakub lahendusi kõigile, keda Brexit mõjutab, äh, aga eelkõige kodanikele, VKE-dele kodanike õigused on jätkuvalt meie koja põhiliseks mureks. see kokkulepe võimaldab ennenägematu, ma ütleksin, et mõistetamatu äh, lahkumise Euroopa Liidust. nelikümmend viis aastat on äh, Ühendkuningriik Euroopa Liidus olnud ja see kokkulepe võimaldab võimalikult sujuvalt sealt lahkuda ja see sisaldab äh, ka äh, fun-, vundamenti, millele rajaneb äh, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevane äh, suhe. ning seejärel on võimalik äh, jätkata alternatiivsete lahenduste otsimist. Backstop on põhimõtteliselt kaitsemeede, selline viimase võimaluse lahendus. mul on väga kahju, et äh, Ühendkuningriik ei ole esitanud konkreetseid ettepanekuid, kuidas oleks võimalik backstopi asendada. me ootame kannatlikult, et sellised ettepanekud tuleksid. kokkulepe on jätkuvalt võimalik ja tuleb väga selgelt välja öelda, et et äh, lahenduste leidmine on täielikult Briti valitsuse ülesanne isegi kui me oleme suurepäraselt valmistunud Brexitist, saame me selle mõjusid ainult leevendada. lepeta äh, Brexiti puhul ei saa me lahendada kõiki neid küsimusi nagu kodanikuõigused, äh, Iiri piir või ka äh, Ühendkuningriigi mak-, lahkumismakse Euroopa Liit, Liidule. aitäh! vabandan, et rääkisin liiga pikalt. jah, ähm, natuke hiljem vabandada, paraku on nii, et me kõik oleme äh, natukene siin kõne ajast üle läinud ja praegusel hetkel on ka neliteist ähm, vaba mikrofoni sõnavõtusoovi. nii, ja nüüd paluksin ka, et äh, natukene äh, vaikust siin kojas, kui soovite jutamisi üle, võite seda Ähm, teha ka mujal. ja nüüd palun järgmine kõneleja suur tänu, lugupeetud president, me oleme siia taas kogunenud, et arutada Brexiti üle demokraatlikult, vabalt, nagu kõik parlamendid peaksid saama teha sellisel otsustaval hetkel. tegelikkuses on äh, meie parlament äh, hetkel ainukene toimiv parlament, kes esindab Briti kodanikke praegusel hetkel ühine resolutsioon sotsiaaldemokraatidel koos teiste fraktsioonidega näitab, kui ühtsed me oleme oma seisukoha väljendamisel, mis puudutab seda kahetsusväärset Ühendkuningriigi lahkumise protsessi Euroopa Liidust. me austame täielikult Briti rahva tahet, aga kui Brexit peaks aset leidma, siis peab see toimuma korrastatud viisil, sest et leppeta Brexit on päris kindlasti kõige hullem viis, kuidas see toimuda saaks muidugi, kuulsime peaminister Johnsoni sõnu, et ta soovib saavutada kokkulepet Euroopa Liiduga ilma Iiri piiri kaitsemeetmeta. ning äh, igal juhul soovib ta Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja viia järgmise kuu lõpul, ükskõik kas leppega või ilma. kui aga peaminister Johnson tõesti võtaks tõsiselt seda eesmärki, et saavutada kokkulepe äh, järgnevate päevade jooksul, siis oleks ta lihtsalt esitanud kirjaliku ettepaneku, millised oleksid seadusele vastavad ja ja tõesti elluviidavad äh, meetmed. kuna ta seda teinud ei ole, siis see seab kahtluse alla selle, kui tõsiselt ta, mm, kui tõsine on tema eesmärk kui Ühendkuningriik peaks tõepoolest lahkuma Euroopa Liidust ilma lepeta, siis on see täielikult äh, Ühendkuningriigi valitsuse äh, süül, mitte kellegi teise süül. nüüd äh, Briti parlamendi alamkoda võttis vastu seaduse, millega ta kohustab valitsust taotlema Euroopa Liidult äh, pikendus, kui ei ole võimalik kolmekümne esimeseks oktoobriks leppega lahkuda. ja seetõttu on mul hea meel, et resolutsioonis tuleb ka selgelt välja, et Euroopa Parlament toetab artikkel viiskümmend protsessi pikendamist, et vältida leppeta lahkumist meie näeme asja nii, et artikli viiekümne pikendamine on oluline ka Ühendkuningriigi jaoks, et leida poliitiline lahendus. ja kui tuleb õige aeg, siis äh, anda taas võimalus inimestele öelda oma lõplik otsus Brexiti kohta. aitäh, üheks minutiks on sõna kolleeg Gibsonil. Are... täna oleme me ohus, me oleme sügavas ohus ja see oht ähvardab nii Euroopa Liitu kui Ühendkuningriiki võrdselt. oht seisneb selles, et äh, see väsimus, mis meil on tekkinud Brexiti saaga jooksul, äh, et muudab meid liialt äh, ärevaks ja murelikuks, et lihtsalt edasi liikuda. oht demokraatiale, stabiilsusele, õigusriigile, parlamentide suveräänsusele kõikjal, kodanikuõigustele ma kutsun üles seda parlamenti resolutsiooni toetama, et sellest Brexiti väsimusest üle tulla. et toetada artikkel viiskümmend pikendamist, et Briti parlamendile jääks vajalik aeg võita see diktaator, kes on kõigi parlamentide ema petnud, sellele valetanud. oht on reaalne Brexit iga, igas vormis on halb meile kõigile ning äh, lepeta Brexit on tä-, oleks täielik katastroof. meil on vaja võtta endal piisavalt aega, et suudaksime seda peatada. kaheks minutiks on sõna kolleeg Smithil. president uh,, thank you suur tänu, austatud president, tere hommikust, head kolleegid. Brexit on algusest peale tekitanud väga palju frustratsiooni. see on tõesti kahetsusväärne ja Šoti perspektiivist on see olnud ka väga ebaõiglane protsess. meie hääletasime selle poolt, et jääda meie rahvaste äh, kogukonda ja ka Põhja-Iirimaa äh, rahvad soovisid seda Westminster, mis ei toimi enam, mis äh, ei vasta meie praeguse äh, maailma väljakutsetele, äh, on meid toonud sellesse olukorda, kus me oleme. ma püüan täna takistada, et, et tehtaks tohutu viga meie, mis mõjutab meid kõiki. me ma kuulen kogu aeg, et Brexit äh, tuleb lõpuks ära teha, et see jääks meie seeli teha, ma kuulen seda argumenti ka siin. Mm, ma mõistan, et soovite korrastatud protsessi kuidagi leevendada Brexiti ähm, ränka mõju, aga kolleegid, mul on teile väga kurb sõnum, head Brexitit ei ole olemas, siin ei ole võimalik leida jätkusuutlikku lahendust. Need inimesed, kellega teil siin tegu on, neil ei ole mitte mingisugust plaani, milline võiks olla tulevane toimiv suhe. kui Brexit äh, teoks saab, ükskõik kas leppega või leppeta, siis kasutavad seda ettekäändena, äh, et ähm, et viia läbi hävitustööd äh, Ähm, Ühendkuningriigis, Šotimaal, Iirimaal, sotsiaaldumping, äh, palgatumping ja see on, see on kõik teie õlgadel. ei ole sellist asja olemas nagu hea Brexit. siin ei ole võimalik leida head lahendust. ma ei saa tänast resolutsiooni äh, toetada hoolimata teie heausksetest pingutustest, ma ei usu, et, et on võimalik leida head lahendust just ähm, seetõttu, kellega te läbi räägite meil on vaja rohkem aega Brexitiks, palun andke meile see aeg, aitäh. Are you finished? Have you finished? kas äh, te olete lõpetanud? kes siin kommenteerib, ma ei saa praegu aru, kust see hääl tuleb. ilma mikrofonita kõneletakse mina juhin seda koosolekut, ütleb äh, asepresident. aitäh. härra Pekk, kolm minutit teile. austatud äh, proua president, Ühendkuningriik kaoses äh, britid levitavad seda kurjakuulutavat uudist Saksa meedia naljatleb. me oleme silmitsi tõesti tõsiste tagajärgedega. Ühendkuningriik on Saksamaale suuruselt kolmas eksporditurg, USA aga koos on nad kõige äh, kasumlikum turg, äh, teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel on tegemist suuruselt teise äh, turuga kui leiab aset äh, karm Brexit, äh, siis äh, Saksamaal ähvardab töökohtade kaotus, kümned tuhanded kaotavad tööd eelkõige auto ähm, tööstuses, samuti langeb ära Briti panus Euroopa Liidu eelarvesse kümme kuni kaksteist miljardit eurot miks äh, siis Euroopa Liit ei ole selle sõbraliku lahutuse poolt, Ühendkuningriik on läbi rääkinud head usus, võib-olla isegi liiga heas usus, alguses oldi nõus kõikide Euroopa Liidu nõudmistega, äh, läbirääkimiste ajakava kohta, samuti mis puudutas Euroopa Liidu õigusi ja seda summat, mis neil tuleb lahutuse puhul äh, maksta, aga Euroopa Liit vastas sellega, tõi sisse Iiri äh, kaitsemeetme küsimuse, aga kes tõsiselt usub, et äh, sporaadilised või elektroonilised tollikontrollid võiksid endaga kaasa tuua vägivaldse terrori taaspuhkemise Iirimaal? isegi mitte Michel Barnier, kes üritab kasutada kaitsemeetme küsimust äh, selleks, et jätta Ühendkuningriik alaliselt tolliliitu või äh, sundida läbi viima teist referendumit ja astudes vastu kogu finants- ja poliitilisele äh, juhtkonnale ja astudes vastu äh, poliitiliselt korrektsele arvamusele Briti inimesed otsustasid lahkumise poolt enamusega viiskümmend kaks, neljakümne kaheksa protsendi, vastus on muide seesama enamus, millega Euroopa Parlament kinnitas ametisse Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeni seitseteist koma neli miljonit Briti kodanikku hääletasid Brexiti poolt. see on kõige suurem arv Briti kodanikke, kes on üldse millegi poolt hääletanud. ja nüüd Michel äh, Barnier äh, läbirääkijana üritab Ühendkuningriigist teha mingisuguse vasallriigi või ta alternatiivselt äh, riskib äh, suurte töökohtade kaotustega ka Euroopa Liidus. mitte kumbki lahendus ei ole ähm, vastuvõetav. üheks minutiks härra Lundgren, palun. aitäh president, äh, Brexitit äh, kujundatakse justkui äh, positsiooni sõda Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel, aga samas konkreetseid ettepanekuid praegu laual ei ole. me mäletame, et veel pool sajandit tagasi, äh, viiekümnendatel aastatel äh, sarnastel põhjustel Ühendkuningriik ei äh, soovinud Euroopa Liidu liikmeks saada, need põhjused olid sarnased Brexitile. siis ei sooviti, ei soovitud näiteks ka tollu, tolliliiduga liituda, vabakaubandust pidada. selle asemel sooviti luua vaba konkurentsi ning äh, EFTA, äh, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon luua. Äh, seal oli, selle toimimiseks oli vaja sadu töötajaid, mitte tuhandeid, nagu praegu töötab Euroopa Liidu institutsioonides. Briti valijad on oma otsuse langetanud ja nüüd me peame sellest ka kinni pidama nii, nüüd me peame olema päris ranged kõneajast kinnipidamisega ja annaksin sõna äh, proua Andersonile poolteist minutit, palun. minu Iiri passil on äh, kirjas, äh, et igaüks, kes on sündinud Iiri saarel, tal on õigus ja sünnijärgne õigus selleks, et olla osa Iiri rahvast ja meie iirlased, kes elavad Põhja-Iirimaal, meil on järelikult õigus olla Euroopa Liidu kodanikud just seal, kus me elame. kuigi selle Iiri backstopi kaitsemeetme eesmärk on äh, ennetada kõva piiri tekkimist, peaksime me siiski lähtuma sellest, et oleksid, äh, toimiks lõuna ja põhja vaheline koostöö ja need, kes soovivad jääda Euroopa riit, liitu, need saaksid sinna ka jääda. ja seetõttu on oluline, et parlament tunnustaks selles resolutsioonis ka Põhja-Iirimaa elanike õigust enesemääratlemiseks, nii nagu see on välja toodud ka äh, Äh, suure Reede kokkuleppes ning Briti ja Iiri seadusandluses. Euroopa Ülemkogu avalduses on öeldud seda, et kõik kolmkümmend kaks Iiri maakonda jääksid Iiri ühinemise puhul Euroopa Liitu ja Prantsuse president Macron on öelnud seda, et ähm, lahenduseks Brexiti probleemile on Iirimaa ühinemine. Lord Ashcrofti ähm, arvamusküsitlus, nagu ka teised, on näidanud, et enamus sellist Iiri ühtsust ka toetub nii et me soovime, et need, kes äh, Põhja-Iirimaal elaksid, nad saaksid äh, edasi olla äh, Euroopa Liidu kodanikud. härra Farage, üks asi on selge ja see on, see peegeldub ka kõigest sellest, mida ütlesid härra Juncker ja härra Barnier, et nad tegel-, et tegelikult seitsmeteistkümnendal oktoobril oldi backstopi osas kokkuleppimises, kokku- leppimisele väga lähedal ja see kõik meenutab meile seda, et see kokkulepe isegi ilma selle backstopita on väga halb, väga halb äh, kokkulepe Ühendkuningriigile, see jätab meid välja Euroopa Liidu äh, seadusalast, kuid see jätab meid siiski Euroopa äh, Kohtu haldusalasse ja see tähendab seda, et iga tulevane suhe sõltub lihtsalt heast tahtest, me paneme ennast täielikult Euroopa Liidu äh, kätesse, äh, Euroopa Liidu armu alla. ja ma ütleksin kõigile, et äh, ärge nüüd öelge, et see heausksus justkui olemas oleks. ja seda me nägime ka sel nädalal Luksemburgis, seal oli lihtsalt eesmärgiks alandada Briti peaministrit äh, Eh, samas eh, eile tervitas president Macron teda justkui kangelast, kui ta Elysee paleesse eh, saabus ja see oli arvatavasti Barnier eesmärgiks algusest peale, et me jääksime siiski tolliliitu edasi ja oleme seda kuulnud ka teistelt kõnelejatelt täna. nüüd on hirmuks see, et Ühendkuningriik langeb sellest tolliliidust välja, ehm, siseturu reeglitest langeb välja, et me muutume konkurentsivõimelisemaks, et me muudame, muutume palju jõukamaks Euroopa Liidust väljaspool olles, kui me praegu oleme. härra Verhofstadt, me ei tahagi osa teie Euroopa impeeriumist praegu on lihtsalt õige aeg referendumi otsust austada, alustada puhtalt lehelt äh, Brexitiga ja siis me saame rääkida sellest, kuidas läheb kaubandusega ja üldse, kuidas me edasi tegutseme. härra Gonzales Pons, poolteist minutit. kui mina olin äh, noor üliõpilane ja kui hakkasin poliitikaga tegelema, siis äh, vaatasin Ühendkuningriigi kui äh, demokraatia eeskuju poole, mitte enam ei ole see niimoodi, nüüd on see vaid vari sellest, mis ta kunagi oli, sest äh, just sellepärast, et on meil sellised pol-, poliitikud nagu härra Farage. nüüd, kui on tegemist Ühendkuningriigi poliitika tumedaima tunniga pärast teist maailmasõda, näeme, et Euroopa Parlament on siiski avatud veel viimastel nädalatel enne Brexiti äh, tähtaega, aga äh, Briti parlament on suletud ja meie esindasime mitte ainult Euroopa rahvaid, vaid ka Briti rahvast, see on ka praegu Briti demokraatiakoda me näeme, et praegu juhivad britte natsionalistlikud, rahvuslikult meelestatud äh, poliitikud, äh, kes ei hooli ka iseenda piiridest. me peame siiski alati toim-, toimima heauskselt, me ei ole kunagi valetanud, äh, härra Juncker, härra Barnier on head läbirääkijad, kuid nad on ka härrasmehed, aumehed. me ei seisa vastu sellele, kui soovitakse tähtaja pikendamist, kuid me ei tea, mi-, kui pikk see periood peaks olema ja kuidas, mis põhjustel see peaks toimuma, me peame siiski respekteerima Briti parlamenti ja peaksime eh, nõudma ka Ühendkuningriigilt, et nemad Euroopa demokraatia taustaksid. kõnelejad katkestatakse, kuna ta on kõneaja ületanud, nüüd annaksin sõna härra Corbettile, kaks minutit, palun. president, president eh, praegu on äh, poliitiline olukord äh, Ühendkuningriigis kaootiline, aga kolleegid ei peaks hetkekski arvama, et see peaminister või siis see, kes seal teisel pool saali istub, esindaks justkui kogu Briti rahvast, seda nad küll ei tee. ja kuigi härra Johnson väidab, et äh, ta püüab leida kokkulepet, pole ta tegelikult mitte mingisugust konkreetset ettepanekut esitanud ja need mõtted, mis ta mõnikord levitab, ei ole vastuvõetavad ei siin ega Briti parlamendile. tegelikult on ta praegu suundumas leppeta lahkumise poole, kuid Briti parlament on siiski äh, astunud samme, et äh, seda vältida ning soovinud tähtaja pikendamist, mitte äh, lepeta lahkumist ja näeme, et enamus Briti parlamendis, ähm, meenutan teile, et ähm, peaminister on praegu kaotanud toetust, äh, tema fraktsioonist on inimesi lahkunud, äh, leiboristid, äh, rohelised, ähm, liberaaldemokraadid, kõik soovivad uuesti referendumit ja sooviksid Euroopa Liitu jääda. ja seetõttu on oluline kolleegidel ka seda meeles pidada, ükskõik kui ähm, frustreeritud te olete Briti valitsuse to-, tegutsemisest ja peaministri tegutsemisest, tundub, et avalik arvamus on praegu muutumas, uus referendum on õigustatud. sest äh, Brexit äh, ei sarnane absoluutselt sellele, mida eh, see kamp seal teises eh, saali osa, eh, otsas ütlesid selle kohta, mida Brexit tähendaks, et me just hoiaks kokku kohutava hulga raha, et see kõik läheb tervishoiusüsteemi ja et see oleks me töökohtade säilitamisele hea ja nii edasi. see kõik tegelikult on vastupidine, jätke see kõik kõrvale, mitte selle poolt inimesed ei hääletanud, saavad nad nüüd aru, ja nüüd on ka õigus sel, selles osas uuesti lasta õigust öö, arvamust avaldada. kõnelejad katkestatakse, kuna ta on ületanud kõneaja. üheks minutiks annan sõna proua Longile. lugupeetud president, mind valiti Euroopa-meelse platvormi põhjalt ja ma soovisin jääda Euroopa äh, Liitu. Euroopa Liidu liikmelisus tähendab meile Euroopa Liidu äh, kodakondsust, äh, jagatud identiteeti ja Suure Reede kokkulepe lähtus vastastikusest sõltuvusest ning heast tahtest ja seda peab kindlasti kaitsma DOP Põhja-Iirimaa Demokraatlike Unionistide partei ei rääkinud enamuse nimel Põhja-Iirimaal ei backstopi küsimuses ega Brexiti küsimuses üldiselt ei saa olla mingit mõistlikku Brexitit, kuid leppeta Brexit oleks katastroofiline Põhja-Iirimaa jaoks ignoreerige neid, kes ütlevad, et lepete lahkumine ei ole probleem, kuulake neid, kes piiriüleselt igapäevaselt tööl käivad, nende jaoks on tegemist väga selge probleemiga. püütakse, Euroopa Liidu pool püüab vältida lepeta äh, lahkumist, äh, siiski me peaksime andma brittidele võimaluse mm, tähtaega pikendada ja olema kannatlikud, Brexit on leppeda, Brexit on meile kõigile kahjulik ja oluline on, et need asjad siiski liiguksid paremas suunas, aitäh! Um... paluksin eriti just seda parempoolset osa siin kojas, et kui te omavahel vestlete, siis palun tehke seda sosinal, sest äh, see häirib, äh, see müra häirib kõiki, aga nüüd ma annaksin sõna kaheks minutiks äh, proua Scott Katole. algusest peale on äh, Brexiti protsess äh, puudutanud just kontrolli küsimust, kuid Boris Johnson peaminister on praegu tä-, tegelikult täielikult kaotanud kontrolli ka oma valitsuse, oma parlamendi üle. Äh, me ei räägi enam seitsmeteistkümnenda sajandi Briti parlamendist, ähm, Briti peaminister ei suuda enam saavutada sidet teie enda valijatega ega Euroopa Liidu esindajatega, nagu nägime seda Luksemburgis esmaspäeval. me näeme, et kont-, võetakse võimu ära kõigilt neid, kes õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist äh, tagavad, läheb raha justkui jõukatele oli-, oligarhidele, kes ei soovi makse maksta ja globaalsetele suurettevõtetele, äh, kes ei hooli absoluutselt äh, maailma rahvaste õigustest Äh, asepresident palub kõnelejal veidi ki-, aeglasemalt rääkida, et tõlgid jõuaksid tõlkida. nii et me peame siiski rääkima ka tarbijakaitsest, peame rääkima tööhõive kaitsest, me ei saa äh, lubada seda, et Ühendkuningriigist saab maksuparadiis ja madalate tööstandarditega riik. Ähm, viis miljonit inimest on kaotanud võimaluse iseenda elu määratleda ja mul on äh, väga kahju, et äh, siin resolutsioonis ei ole ka sellele olukorrale püütud äh, lahendust leida, kuigi see olukord on praegu kaootiline ja demokraatlikud institutsioonid on oma piiri peal, siiski kohtud praegu on astumas samme, et demokraatiat siiski kaitsta. me peaksime Euroopa Nõukogu, me peaksime Ülemkogu poole pöör-, pöörduma selleks, et me saaksime ajapikendust, selleks et kontroll äh, tagasi võita nende protsesside üle, ainult meie äh, inimeste, kodanikena saame kaitsta riiki Johnsoni ja tema kamba äh, tegevuse eest, me peaksime raha tagasi saama kõigilt nendelt rikkuritelt ja oligarhidelt, ja need inimesed, kes soovivad jääda Euroopa südamesse edasi, me peaksime selle Brexiti õudusune näo lõpetama. kaheks minutiks härra Madisson, palun. aitäh. juhataja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunis leidis aset äh, referendum Ühendkuningriigis äh, viiskümmend üks koma kaheksa protsenti äh, kodanikest soovisid Euroopa Liidust lahkuda ja sellest on möödunud tuhat päeva ja me näeme, et äh, on hoitud kõik need tuhat päeva Ühendkuningriigi kodanikke ja Põhja-Iirimaa kodanikke justkui pantvangis. me peame siiski äh, austama referendumi tulemust. me peaksime meenutama seda, et äh, me ei tohiks lähtuda siin otsuste tõlgendamisest, vaid äh, õigus ja võim peaks tulema ju siiski rahvalt ja rahva otsusest. nii et me näeme, et äh, Euroopa Liit enda tagahoovis ei pea äh, üldse demokraatlikest põhimõtetest kinni, kuigi seda kõike jutlustatakse muule maailmale alati pidi olema võimalus Euroopa Liidust lahkumiseks, kuid nüüd on selge, et poliitikud teevad nüüd kõik endast sõltuva selleks, et takistada Euroopa liitumist, isegi Kiefer Hofstadt äh, sarnased ei äh, saa eitada seda, et on äh, hoitud Ühendkuningriigi Euroopa Liidu pantvangina. me näeme seda, et alamkoda on hääletanud selles suhtes, et äh, võiks olla äh, lepete lahkumine ebaseaduslik ja kaalutakse seda, et tähtaega pikendatakse, Johnson äh, võib nüüd läbirääkimisi pidada kokkuleppe salvi-, saavutamiseks või lahkuda leppeda, aga inimesi, neid ei saa vaigistada ja ei saa neid hoida pantvang, pantvangiks poliitikute omavahelistes nägelemistes nüüd on õige aeg, et Euroopa Liit hakkaks inimesi ka kuulama ja et ta riikide suveräänsust austaks ja Euroopa Liit peaks ka oma tegu, sõnade järgi tegutsema asuma. aitäh, härra Sahadril, palun. üks minut. aitäh, kuus äh, nädalat on jäänud Brexitini ja kui midagi ei juhtu, siis äh, Ühendkuningriik äh, lahkub leppeta kolmekümne esimesel oktoobril. aga paljud äh, liikmed siin kojas eksivad, äh, kui nad arvavad, et meil on mingisugune kokkulepe olemas ja et mingisugused äh, nurjajad Ühendkuningriigi poolt blokeerivad seda, et nad peab mõistusele tooma, tegelikult see kõik ei vasta tõele. meil ei ole ju kokkulepet, meil on ainult mingi eelnõu, mis on kolm korda alamkojas tagasi lükatud on ka ütlemine, et äh, tangot saab tantsida ainult äh, kahekesi, kuid tundub, et meie oleme siin praegu üksi tantsupõrandal. ja ainuke mõistlik äh, valik praegu laual on see, et Euroopa Parlament peaks ülemkogu paluma, et oleks võimalik läbirääkimisi uuesti alustada, sest muidu leiab aset lepete lahkumine, millel on väga kahjulik mõju meie majandusele. aitäh, härra Flanagan, üks minut, palun kõige olulisem asi, kõneleja mikrofon palun sisse lülitada. ainus asi, mida me, ainuke asi on see, kuidas need mikrofonid töötavad, aga noh, see selleks, olgu me peaksime siiski Ühendkuningriigi äh, otsust respekteerima. Need, kes soovisid lahkuda, peaksid aru saama ka sellest, et piirialal äh, elavatele inimestele moodust-, äh, on see Brexit väga suureks probleemiks ja kui leppeta lahkumine aset leiab, siis Euroopa Liidu solidaarsuse põhimõte pannakse proovili. siiani räägitakse sellest väga palju ilusaid sõnu, kuuleme ka täna Jean-Claude Junckerilt solidaarsuse kohta kenasid lauseid, me näeme kümme miljonit äh, loomaliha äh, eksporditakse Euroopa Liitu, aga kes, kuhu see siis kõik äh, läheb, see läheb ju ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kui nüüd Ühendkuningriik lepeta lahkub, siis on Iiril vaja uusi turge. me oleme Euroopa Liitu äh, importinud ka Mercosuri äh, riikidest ähm, kohut-, ülisuurtes kogustes liha ja me peame mõtlema kuidas see kõik siis edaspidi hakkab välja nägema. aitäh, teie aeg, kõneaeg on läbi nüüd, proua Toots, kaks minutit. aitäh, asepresident. kõigepealt mina tahaksin väljendada oma äh, sügavat uskumist, et äh, korrastatud lahkumine on parim äh, lahkumine Ühendkuningriigi ja ka Euroopa Liidu jaoks ja eriti just Põhja-Iirimaa jaoks, see on meie huvides ja me kõik peaksime selle nimel ka tööd tegema kuid äh, see lahkumisleping ei tohiks äh, ka rikkuda äh, konstitutsionaalset ja majanduslikku terviklikkust Ühendkuningriigis ja Põhja-Iirimaal eriti. me peaksime sellest lähtuma ka ühest kõige olulisemast poliitilisest ülesandest. see koda on mitmel korral rääkinud sellest, kuivõrd oluline on Belfasti kokkulepe ja seda korrati täna hommikul ka härra Junckeri, härra Barnier poolt ja üks äh, selle kokkuleppe põhimõtteid on äh, vastastikune äh, lugupidamine, et nii unionistid kui ka teine pool, et neid koheldakse võrdselt, härra Barnier, kes, Barnier, kes oli üks äh, selle Belfasti kokkuleppe koostajatest, ütles, et äh, iga lahendus peab siiski ka unionistide huve arvesse äh, võtma, sest ähm, suure reede kokkuleppest kinnipidamine on mõlema osapoole huvides viiendas punktis selles resolutsioonis see kiri, millele viidatakse, seda ei ole unionistide esindajad äh, allkirja andnud, äh, iga unionistist äh, saadik on siiski juba valimiste, valimiskampaanias olnud backstopi Iiri kaitsemeetme vastu. et meil on tegemist selle kaitsemeetmega ka demokraatlik probleem ja teie ei saa oma käsi sellest puhtaks pesta mitte ainult ei oleks äh, vaja uusi seadusi Põhja-Iirimaa jaoks, äh, proua Toots, ma väga vabandan, aga pean teid katkestama, ütleb koosoleku juhataja. nüüd aga härra Tajani. lugupeetud president, äh, konstitutsiooniliste küsimuste komisjon leiab et äh, oluline on siiski äh, kodanike huvide eest kõneleda ja oleme hoolega kuulanud äh, ka Briti kodanike, Iiri kodanike seisukohti, ka need kuussada tuhat itaallast, kes elavad Ühendkuningriigis, ka nende nimel me peame rääkima, me peame rääkima Briti kodanike nimel Euroopa Liidus ja peame rääkima ähm, ka Euroopa Liidu kodanike nimel Iirimaal ning Ühendkuningriigis. peaksime vähendama distantsi ähm, kodanike ning institutsioonide vahel. ja sellest oleme ka AFCO komisjonis äh, rääkinud, äh, oleme rääkinud sellest niinimetatud kõva piiri võimalusest Ühend-, äh, Iirimaal. me peame leidma viisi, kuidas tugevdada rahukokkuleppe põhimõtteid, peame vaatama, millised on backstopi kaitsemeetme mõjud, see kõik on väga oluline piiriala kaitsmeks, kui see on paindlik piir, siis meie ettevõtted, talunikud, neil on risk, et jälle puhkeb hullulehmataud ning põllumajandusel ja tööstusharul on väga suured ohud, rääkimata ohtudest inimestele. nüüd äh, palun üheks minutiks härra Benifei. aitäh, proua asepresident, kolmekümne esimene oktoober on juba väga lähedal ja peaminister Johnson ei ole välja tulnud poliitilise ettepanekuga, äh, mille põhjal saaks Euroopa Liidu valitsusjuhid äh, arutelusid pidada ja seetõttu on tõepoolest oht, et lahkutakse leppeta. me näeme, et opositsioon, mida härra Corbyn juhib, on Ühendkuningriigis välja tulnud terve rea algatustega ja püütakse sellist katastroofilist tulemust vältida, need kolm miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kes elavad Ühendkuningriigis, nende huvide eest peame me seisma, seitsesada tuhat Itaalia kodanikku. Nad äh, tegelevad seal ettevõtlusega ning äh, nad panustavad äh, riigi jõukusse ja heaollu mina küll annaksin pikenduse artiklile viiskümmend, aga see oleks ainult vahendiks püüda leida alternatiiv leppeta lahkumisele. härra Keller, palun soovin toetada resolutsiooni ja samas ma ütlen ka, et ma aktsepteerin Ühendkuningriigi otsust lahkuda Euroopa Liidust, aga samas peab ka Ühendkuningriik aktsepteerima, et äh, tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa leidis Iiri saarel aset suur demokraatlik protsess, kus nii ühe kui teise poole inimesed sõlmisid äh, suure reede lepingu. ja kolleegid iga päev seal inimesed ületavad seda nähtamatut piiri ja kui oleks äh, lepinguta Brexit, siis see takistaks kaubanduslikku, kultuurilist, isiklikku, äh, majanduslikku spordielu. ja ma kutsun siinkohal Ühendkuningriiki üles aktsepteerima, et tal on äh, võetud kohustused kaitsta suure reede lepet tuleb äh, silmas pidada, et seal on tegemist äh, rahuprotsessiga. on äh, aktsepteeritav, et Ühendkuningriik soovib lahkuda Euroopa Liidust, aga Ühendkuningriik peab täitma oma kohustusi ka seoses Suure Reede leppega. proua Evans, üks minut, palun. tänan president, austatud kolleegid, ma esindan äh, Walesi siin parlamendis juba kakskümmend aastat. see on minu jaoks privileeg ja väljakutse, aga nüüd me oleme silmitsi kõige suurema väljakutsega. Westminster on äh, Walesi silmis äh, läbi kukkunud, sellel on tegemist lihtsalt kaootilise parlamendiga, aga on ka muid sündmusi viimastel äh, kuudel ma olen kohtunud tuhandete inimestega üle kogu Walesi. paljud inimesed äh, toetavad äh, iseseisvust. nelikümmend seitse protsenti inimestest ütlevad, et nad toetavad Walesi iseseisvust, kui see tähendaks, et Wales saab jääda Euroopa Liitu. me peame ise otsustama oma tuleviku üle ja et lahendada praegune kriis, tuleb äh, otsustusõigus äh, anda referendumil uuesti inimestele ja ma soovin, et see toimuks äh, ja et Walesi tulevik oleks Euroopa Liidus. härra Vilimski, üks minut, palun. suur tänu, austatud daamid ja härrad. kõigepealt äh, soovin väljendada seda, et ma ei saa aru, kuidas need kaks põhilist läbirääkijat, kes peavad ennast kõige tähtsamaks, ei suuda aktsepteerida rahvareferendumi tulemust. ühed ütlevad, et Brexit on hea, teised ütlevad, et Brexit on halb. minu arvates ei ole üldse oluline, milline on äh, siin seisukoht, ei ole oluline see, mida mina ütlen või arvan tähtis on see, mida on öelnud äh, Ühendkuningriigi äh, rahva enamus, meil tuleb austada seda enamust ja palun äh, kasutage aega, mis on kolmekümne esimese oktoobrini jäänud, et oma seisukohti teineteisele lähendada ja jõuda tõhusalt, õiglaselt, professionaalselt kokkuleppele ja lõpetage see nukuteater härra Božova, palun üks minut. Eh, suur tänu, president. meie ei ole Brexiti ähm, töögrupis, see ei ole Euroopa Parlamendi poolt just äh, eriti demokraatlik lahendus, aga ka meie oleme selle resolutsiooni poolt me leiame, et tuleb kõik teha selleks, et meil oleks kokkulepe, no deal ehk siis kokkuleppe puudumine, see on halb lahendus. kui äh, tekib võimalus äh, läbi rääkida Iiri kaitsemeetme osas äh, ja muus osas, kui on võimalik säilitada ühisturu ühtsus, me soovime edasi liikuda, mis puudutab garantiisid, nagu Barnier ütles, siis äh, meil on äh, vaja tagada kaubanduskoostöö jätkumine, samuti äh, ülikoolide vahelise koostöö jätkumine, teaduskoostöö, koostöö paljudes teistes valdkondades, globaliseerumine. järgmine kõneleja, palun. lihtne on äh, teeselda, nagu paljud siin teevad et äh, Brexit äh, on äh, hullude brittide asi, see on neoliberaalse ideoloogia teema, institutsioonide teema, samuti puudutab see Ühendkuningriigi juhtklassi tegevust. ärgem valetagem asjade üle, me räägime siin demokraatiast. tead, Ühendkuningriik ei ole just demokraatia musternäide, aga seda ei ole ka Euroopa Liit. mind ei äh, huvita see, kuidas Ühendkuningriigi eliit äh, oma jalgealust õõnestab, aga mind huvitab see, mis toimub Põhja-Iirimaal, meie inimõigusi ei tohi jalge alla tallata. meil on vaja sotsiaalselt õiglast äh, liitu ja meil tuleb äh, lahkuda sellest liidust ja neoliberalismist. härra Tobni, palun üks minut. me oleme kuulnud äh, keiser Verhofstadti plaanist üles esitada Euroopa impeerium nüüd äh, Verhofstadti lähenemine tähendab riikliku demokraatia surna. mis puudutab äh, impeeriumi loomist, äh, siis nüüd need seitseteist koma neli miljonit võitlevad sellele vastu aastakümnete eest mu esivanemad võitlesid, et vabastada Mandri-Euroopa, nüüd me võitleme oma vabaduse, oma õiguste eest ja nüüd asjad lähevad järjest äh, hullemaks, ei ole võrdseid äh, tegutsemisvõimalusi siin. härra Barnier Brexit on näidanud, et Euroopa Liit ei usu demokraatiasse. pidevalt ikka ja jälle öeldakse, et Brexit on kahetsusväärne, aga meie lahkume Euroopa Liidust ja meie küll midagi ei kahetse. härra Kelly palun poolteist minutit. ajaloolased võib-olla nimetavad äh, Brexitit äh, uskumatu hulki ja tema sabarakkude tegevuseks, kes otsustas Ühendkuningriigi viia liidust välja kolmekümne esimesel oktoobril kaks tuhat üheksateist, sõltumata selle mõjudest äh, Iirimaale. härra Barnier ja Juncker võtsid täna hommikul asja väga hästi kokku. Nad ütlesid, et me peame olema solidaarsed kõige rohkem asjast puudutatud riikidega härra Barnier toonitas, kuivõrd oluline ja vajalik on Iiri kaitsemeede. ja on veel üks äh, Brexiti tulemus. pärast suure leet-, äh, lepet Ühendkuningriigi ja Iiri Vabariigi vahel suhted soojenesid ja paranesid. kuningannagi külastas Iirimaad. ja nüüd on see kõik äh, seatud küsimärgi alla. kui Ühendkuningriik küsib artikkel viiekümnele ajapikendust, siis see antakse kas või selleks, et äh, Boris Johnson saaks välja tulla nende arvukate lahendustega, mis tal on Iiri kaitsemeetme vältimiseks, nii nagu ta lubas meie peaministrile suur tänu. järgmisena kolleeg Barley, üks minut, palun. Briti kodanikuna on Brexit minu jaoks väga emotsionaalne teema ja kõige emotsionaalsem on loomulikult äh, kaitsemeetme küsimus. kaitsemeede on ajutine lahendus kuni allkirjastatakse lõplik lepe, aga miks see on selline probleem, sellepärast et vastastikku usaldust ei ole. me näeme seda praegu äh, selgelt, kardetakse, et äh, see süsteem jääb paika alatiseks, Euroopa Liit samas soovib äh, garantiid, et füüsilist piiri Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahele ei tuleks. ja siin ei ole tegemist ainult Ühendkuningriigi teemaga, loomulikult Iiri Vabariigi teemaga, kuna Iiri Vabariik jääb Euroopa Liitu osad äh, poliitikud äh, Ühendkuningriigis ja ka siin kojas muutuvad oma sõnavõttudes järjest äh, agressiivsemaks ja kasutavad selliseid tooreid metafoore. ma ütlen seda mitme riigi kodanikuna, aga meie peaksime põhiliselt palustama siiski rahule tahaksin tänada Jean-Claude Junckerit ja Michel Barnier'd selle eest, et tulite siia parlamendi ette kõnelema. Teil on äh, privileeg rääkida Brexitist ilma hirmuta, et meid kuidagi kinni pannata, pandaks või suletakse. me oleme alati oma vastutust kandnud, meil ei ole kunagi olnud mingisuguseid öö, äh, öö, äh, mingisuguseid kavatsusi kuidagi Iirimaa saare ühtsust rikkuda, me kunagi ei ole püüdnud rahukokkulepet rikkuda, inimeste ja kodanike õigusi rikkuda. meie parlament saab öelda seda, mida nad tahavad, meie äh, sõnad põhinevad äh, sõprusel ning Briti rahva vastasel austusel. me ei tea, kas Ühendkuningriik äh, tahab äh, uut äh, Brexiti referendumit ja kas on põhjust seda teha, kas soovita-, soovitakse pi-, tähtaja pikendamist või mitte. see olukord ei saa jätkuda. me peame teada saama, kas Ühendkuningriik samuti peab meist sama palju lugu, nagu meie Ühendkuningriigist lugu peame ja see lugupidamus, pidamine peaks tähendama tõe väljaütlemist. Mr Cough, for one minute, please. Korekov, üks minut, palun eile rääkis härra Barnier haprast rahust. ta rääkis, et ta kohtus äh, Iirimaal naistega, kes iga päev ületavad piiri, et käia tööl. Nad ütlesid, et äh, nad ei soovi äh, uut kaose tekitamist. Boris Johnsonil ja Nigel Farage'il soovitan ma ka külastada seda piirkonda ja kuulata nende inimeste lugusid seal Põhja-Iirimaal on pinged üleval, vägivald ei ole kuigi kaugel. las äh, Ühendkuningriik äh, loobub kaitsemeetmest, äh, kui ta soovib, aga las Põhja-Iiri kodanikud otsustavad äh, kuidas nemad soovivad äh, seda lahendust näha. meil on võimalik äh, uskuda imedesse, leida lahendus, me ei tohi siiski kaotada lootust, et see lahendus leitakse. suur tänu, härra Kohv. järgmisena saab sõna härra Rinaldi, palun. tänan. proua president ma näen, et äh, kolleegid on väga mures ja soovivad, et äh, referendum äh, Ühendkuningriigis viidaks uuesti läbi, nagu see muudaks asja demokraatlikumaks, kui Ursula von der Leyen valiti ametisse siis ainult napi häälteenamusega, aga keegi ei äh, palunud, et seda hääletust korrataks. nüüd äh, tekib äh, küsimus, et äh, kellele me hakkame oma tooteid ja teenuseid, näiteks ka autosid tulevikus müüma, kui mitte Ühendkuningriigile, me peaksime siin siiski olema selles protsessis teineteise vastu sõbralikumad. ja kui oli vaja pangad päästa, siis toimusid koosolekud äh, öösel kas või ja lõpuks leiti lahendused, aga nüüd äh, selles küsimuses me ei suuda lahendust leida. härra Tšambaski, üks minut, palun ähm,. proua president äh, selge on see, et Ühendkuningriik äh, lahtub, äh, lahkub Euroopa Liidust ilma lepinguta ja sellest saavad kahju kõik, kaupade ja teenuste eksport äh, saab kahju, Põhja-Iirimaa rahuprotsess on küsimärgi all Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, aga mitte Euroopast. Ühendkuningriik jääb endiselt äh, NATO-sse, ta on üks meie olulisemaid partnereid. kindlasti eksisteerib lahendus ja Euroopa Liidu juhid peavad aru saama, et Iiri kaitsemeede, nii nagu härra Barnier seda praegu on välja pakkunud, on äh, vastuvõetamatu meie Briti partneritele meil on võimalik saada korralik lepe, kui see kaitsemeetme küsimus lahendatakse, sellepärast et äh, muidu me riskeerime nii Euroopa majanduse kui ka ühe meie olulisema partneri kahjustamisega. kolleeg Rodriguez, palun. tänan. meile Brexit absoluutselt ei meeldi piir Gibraltariga, seal tekib samuti keeruline küsimus. seda piiri äh, ületavad kümned tuhanded äh, inimesed iga päev, kes käivad teisel poolel tööl. see kõik mõjutab äh, negatiivselt ka töötajate palkade kättesaamist, pensionäride pensionide kättesaamist, tekib äh, probleem äh, toiduainete, ravimite tarnega, eksport, import äh, saavad kahju ja see, mida Boris Johnson nüüd välja pakkus, ähm, sulgedes parlamendi töö, see on täiesti katastroof kõik äh, peavad võtma vastutust kandma ja lõpetama selle protsessi. ma saan aru, et äh, teil on kiire, aga palun äh, rääkige aeglasemalt, tõlgid teevad küll suurepärast tööd, aga öelge teile antud aja jooksul lihtsalt vähem, ütleb president. järgmisena kolleeg Forman, palun lugupeetud äh, kolleegid, president, see on minu viimane kõne siin kojas ja loodetavasti viimane ka. kui ma siia kotta sisenesin esimest korda, siis ma nägin suurt äh, plakatit kus oli kirjas äh, vabad ja õiglased valimised, aga mis mõte nendel valimistel on, kui äh, tulemust ei austata? mis mõte on, kui kaotajad ei tunnista kaotust? mis mõte on vabadel ja õiglastel valimistel, kui vabadus ja õiglus ohverdatakse sellepärast, et eliit arvab, et nemad teavad paremini? Äh, proua president, Euroopa Liit ütleb, et meie oleme äh, demokraatia tõrviku kandja inimeste valgustaja. aga mis mõte sellel kõigel on, kui ei austata oma inimeste demokraatlikku otsust? paari äh, nädala pärast minu sõber Boris Johnson võib-olla peab küsima pikendust äh, Brexiti tähtajale ja kui Euroopa Liit tõesti usub äh, demokraatiasse, siis Euroopa Liit peab keelduma tähtaja pikendamisest meil tuleb austada inimeste otsust lahkuda. ja tõesti, äh, vabandust, et ma pidin äh, lõpetama teie esimese kõne siin, aga te läksite üle aja ja poolteist minutit, härra Bellami, palun derrière les éclats de voix de ce matin il y a kuulates täna hommikusi sõnavõtte, on väga selged riskid meie riikide jaoks. Briti rahvas otsustas Euroopa Liidust lahkuda ja me peame seda valikut respekteerima, kuid meie mõttevahetusel ei olegi täna äh, hommikul mõtet, kui me ei võta arvesse Briti rahva tahet, me peame siiski jääma valvsaks ning keskenduma kõige olulisemale, et oleks kodanike õigused kaitstud. me kõik muutume haavatavamaks, kui Ühendkuningriik leppeta lahkub, see kõik puudutab julgeolekut, kaitsevõimet, seega on koostöö Briti sõpradega oluline näiteks relvajõudude, politseijõudude osas, me peaksime leidma kõige tõhusama lahenduse terrorivastases võitluses ja oma strateegiliste huvide kaitses. see kõik äh, leiab aset juba praegu keerulises olukorras peaksime rääkima lähiriikide olukorras siin eriti näiteks ähm, Prantsusmaa mm, seisukohast me peame rääkima siis näiteks piirikaitsest äh, äh, uuesti äh, ka kalandussektoris lähevad asjad keerulisemaks, see on justkui topeltkaristus, mis me üksteisele kehtestame tuhanded inimesed vaatavad meie poole ning ootavad meilt ainult ühte asja, vastutust, vastutuse võtmist. me ei äh, pea siin hakkama uuesti referendumiga äh, algust tegema või seda matši uuesti alustama, vaid peaksime jätkama lihtsalt õiges ja vastutusrikas äh, suunas, aitäh. proua Guillaume, üks minut. kui me räägime Ühendkuningriigi lahkumisest ja sellest, mil-, kuidas on käitunud Ühendkuningriigi peaminister, äh, siis tegelikult me ei räägi õigetest äh, asjadest me peaksime rääkima äh, sellest, äh, kuidas, äh, millised on suhted poliitilise klassi ning kodanike vahel, kas me siiski suudame tagada kodanike huvid, nii nende Euroopa kodanike, Euroopa Liidu kodanike huvid, kes elavad Ühendkuningriigis, kuid ka vastupidi, meie sõnum on selge, me peame otsuse langetama, pikenduse osas ja see arvest-, vaatamata sellele, kas ähm, erakorralised valimised tulevad või mitte. peaminister peaks siiski ka enda vastutust äh, kandma ja tundub, et me oleme kolm äh, aastat seda kõike pealt äh, vaadanud, Boris Johnson on veel kord kinnitanud, et see kaos on vastupidine Briti demokraatlikule traditsioonile. nüüd härra Garicano, üks minut enam kui sada viiskümmend tuhat hispaanlast elavad Ühendkuningriigis ja kolmsada tuhat äh, Briti Hispaanias. nüüd äh, härra Farage rääkis siin äh, puhtast Brexitist Äh, puhtast lehest, kõigi nende inimeste jaoks ei ole siin midagi puhast, vaid otse vastupidi. olukord on tõesti dramaatiline, just eelmisel nädalal olin Ühendkuningriigis ja rääkisin Hispaania kodanikega, neile, mm, neil on suureks mureks see äh, nii nimetatud äh, alalise elukoha staatus, selles ei ole mitte midagi selget, kuidas seda saavutada ja kui selle leppeta Brexiti näitame, kui edasi minnakse, siis äh, probleem ei lahenegi. me räägime siin inimestest, kes on kohati elanud ähm, Ühendkuningriigis aastakümneid ja ka neil ei ole mingit kindlust, kuidas nende elukorraldus edasi toimub. me peame kaitsma oma kodanikke, me peame vältima leppeda Brexitit, sest see oleks katastroofiline kõigile Euroopa kodanikele, aitäh! suur tänu, üheks minutiks on sõna kolleeg Randkel. kolleegid, olgem ausad, paljud inimesed on väsinud, äh, täiesti kurnatud, nad tahavad edasi liikuda ja arvavad, et kui me ei anna ajapikendust, siis on võimalik äh, lõpuks teiste teemadega tegelema hakata. ja meil ei ole enam kivina kaelas see teema nagu viimastel aastatel, kuid kolleegid, me ei tohi eksida kui me seda ajapikendust äh, ei anna, kui toimub leppida Brexit, siis äh, see ei tähenda, et probleemid oleksid lõppenud, Iiri piiri küsimus ei ole lahendatud, eelarve küsimus ei ole lahendatud ja samuti äh, Briti kodanike ja te-, ja Euroopa Liidu kodanike küsimus oma tuleviku kohta ei ole lahendatud, niisiis on aeg solidaarsuseks, on solidaarsuseks sadade tuhandete Briti kodanike, kes marsivad tänavatel, kes kes loodavad meile, et me anname selle ajapikenduse, mis võimaldab sellest ummikteest välja tulla ja leida lahendus. jah, ma arvan, et sa oled tõesti auhinda väärt, et jäid täpselt ajapiirangu sisse. hästi tehtud. ja nüüd järgmiseks kolleeg Rasendebski üheks minutiks. suur tänu lugupeetud asepresident. kuulates seda arutelu, tuleb endal küsida, milliseid järeldusi teha. minu järeldus on järgmine. me peame olema valmis kurvaks stsenaariumiks. nimelt lepeta lahkumine, väga paljud seda ei soovi, aga see on, mis meid ees ootab. mina tahaksin aga viidata sellele, et äh, sellele, kellel on vastutus sellel ajaloolisel hetkel ja vastutus on mõlemal poolel. ma loodan, et ähm, härra Juncker ja härra Barnier on sellest ka väga teadlikud. arvan, et läbirääkimisi tuleks jätkata nii palju kui võimalik, et me, et ära hoida neid äh, halbu tagajärgi, mis meid ähvardavad. et probleemi edasilükkamine lõputult äh, viib samuti ebakindluse ja kaoseni, nii et paluksin teil sellele mõeldes tegutseda, suur tänu. aitäh ja pooleteiseks minutiks on sõna kolleeg Rangelil. aitäh, lugupeetud asepresident. on ilmselge, et meie ei soovinud Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. isegi kui me seda kahetseme, austame me siiski täielikult Briti rahva otsust. kõik läbirääkimisi peeti koostöö ja hea usu vaimus, püüdes leida parimaid lahendusi mõlema poole jaoks. kogu selle aja jooksul suuresti tänu äh, suuresti tänu Michel Barnier läbirääkimisoskustele oleme me olnud edukad et mitmed äh, Euroopa juhid ei ole võib-olla alati austanud Ühendkuningriigi seisukohti ja see on kahtlusväärne, aga siiski, me oleme alati nõus kaaluma teie ettepanekuid, kui te need esitate, me oleme avatud äh, pikendusele, kui see on õig-, õigustatud, võite min-, meid uskuda, me soovime äh, elu, teie elu lihtsamaks muuta, aga me ootame ka sama teilt on väga kahetsusväärne, et äh, peaminister Johnson on äh, nüüd äh, asunud rääkima Ameerika superkangelastest, et iseloomustada Briti valitsust, kui on ometigi palju paremaid näiteid inglise kirjandusest. härra Johnson, kas te tõesti arvate, et see, mida meie, meie praegu siin vajame, on uskumatu halki võimed võib-olla oleks siin palju rohkem vaja Harry Potteri võluvõimeid. nii et palun tõesti, et äh, härra Johnsonit, et ta unustaks selle Ameerika halki. asepresident, vabandan, me olete tõesti üle aja äh, läinud, aga teil on võimalik veel sõna saada, kui te võtate vastu kolleeg Habibi küsimuse. hästi, kolmkümmend sekundit küsimuseks, kolmkümmend sekundit vastuseks, palun härra Habib It's on, is it? jah yeah.. kolm aastat oleme kuulnud, et Euroopa Liit põhineb reeglitel. härra Rangel mainis, et Euroopa Liit oli valmis meiega läbirääkimisi pidama uue äh, lahkumislepingu üle võib-olla mõtlesin siin backstopi, aga ma meenutaksin, et punkt kaksteist äh, lepingust äh, mis näeb ette, et kolmekümne esimesel oktoobril on äh, lahkumistähtaeg, näeb ka ette, et ei ole võimalik äh, seda lepingut uuesti avada, nii et äh, kuidas see on võimalik, kui väidetavalt lähtutakse reeglitest? asepresident, kuna, kuna küsimus tuli pärast Äh, sada kolmkümmend sekundit oli möödas, siis te ei pea sellele vastama. tegelikult ei olnud tegemist küsimusega, vaid lihtsalt äh, avaldusega. nii et annan kohe sõna järgmisele kõnelejale, kolleeg äh, Marina Sanchez. lugupeetud asepresident, Ühendkuningriik on praegu kaoses. kui lepeta Brexit aset leiab, sest meie poliitilised juhid olid vastutustundetud ja valetasid ja kodanikud ei saa tegelikult oma demokraatlikke võimalusi kasutada, siis on see täiesti ajalooline juhtum ja see on pretsedent, millest õpivad kõik Euroopa kodanikud. meie seisukoht on väga selge mis puudutab seda resolutsiooni, mis täna hääletusele läheb, me oleme vastu lepeta Brexitile, Brexit peab toimuma korrastatud viisil, siin ei ole mingit küsimust, see selle üle ei tohi läbi rääkida ning oluline on kodanike õiguste kaitse. ja peab säilima backstop, et ei tekiks füüsilist piiri Iirimaa Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel äh, samas peab siseturg edasi toimima. ma apelleeriksin Briti valitsusele, et neist punktidest tõesti kinni peetaks, meil ei ole enam aega, äh, aeg on läbi edasisteks äh, läbirääkimisteks. aitäh, kolleeg Piirpalu. austatud äh, asepresident, austatud kolleegid, lepeta Brexiti toimimine on realistlik ja me oleme suuresti siin ühel nõul, et äh, lõppeda Brexiti tagajärjed oleksid katastroofilised eelkõige Iirimaa kodanikele ning ka Briti ülemere territooriumide kodanikele, muidugi ka kogu Ühendkuningriigile. praegu käib äh, töö hädaabimeetmetega ning mul on hea meel komisjoni hiljutise otsuse üle toetada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. seda tuleb tõesti ulatuslikult teha. kuid eelkõige tahaksin ma õnnitleda siiralt meie Briti kolleege nende otsusekindluse eest, et nad panid oma peaministri paika. see annab meile lootust, et saab toimuda korrastatud lahkumine või võib-olla isegi avaneb võimalus teist korda hääletada Euroopa Liidust lahkumise üle, me peaksime seda võimalust kasutama, kaitsku jumal Ühendkuningriiki. üheks minutiks on sõna kolleeg Pitol. lugupeetud president, kallid kolleegid, väljavaade Ühendkuningriigi lahkumisest leppeta on reaalne võimalus, me teame, millised on negatiivsed mõjud kõigile majandussektoritele, eriti just äh, kalandussektorile, kuid ka näiteks veinisektorile või ka loomalihasektorile on samuti tõsiseltvõetavad. me näeme, et me seisame silmitsi enneolematu kriisiga. Iiri äh, loomaliha äh, olukorrale juba kolleeg Flanagan juhtus tähelepanu. me oleme püüdnud seda šoki vähendada viiekümne lisamiljoniga põllumajanduspoliitika eelarvesse, kuid sellegipoolest ei tea meil, kuidas need asjad lähevad. me peaksime toetama kõiki talunikke, keda põllu, põllumajandusettevõtteid, keda Brexit nii tugevalt mõjutab. aitäh, nüüd äh, proua Vretsenova, palun üheks minutiks. Micro za necelý měsíc a půl dojde k brexitu. tento fakt je znám a pooleteise kuu pärast seisab meil ees Brexit, me teame seda ja me kõik peaksime sellega leppima. isegi kui see ei ole meie soov. paljud siin kojas eelistavad äh, otsedemokraatiat ning referendum on tõepoolest kõige puhtam demokraatia vorm, selle tulemust tuleb austada Euroopa Komisjon ja nõukogu peaksid kasutama ta-, aega, mis on veel jäänud, et äh, takistada leppeta Brexitit, mis tuleks kahjuks mitte ainult Ühendkuningriigile, vaid ka liikmesriikidele, kodanikele ja ettevõtetele. selleks, et äh, kokkulepe sõlmida, peab sellega nõustuma mõlemad pooled ning äh, kuna praegusele ähm, lepingule toetust ei ole, peab seda muutma. kolleeg Telange, palun pooleteiseks minutiks. aitäh, äh, lugupeetud asepresident, nagu te teate, siis mina äh, omal ajal tulin poliitikasse suve sõrataudi tõttu ning äh, loomahaigused on tõesti selline teema, mis puudut-, mis ei pea kinni piiridest, vaid äh, see puudutas äh, nii minu riigi Iirimaa kui ka teie riigi, Ühendkuningriiki, aga teisi riike. sa-, tuhanded loomad tapeti, sest nad olid äh, haigestunud tõppe, mille vastu oleks võimalik olnud neid vaktsineerida hädakisa, mis sellest tõusis, see ei jõudnud Londonisse, sest et äh, Briti toonane valitsus ei tahtnud äh, too, tollast ähm, mitte vaktsineerimise poliitikat muuta. nii et äh, Euroopa Liit tegi koostööd selliste piirkondadega nagu Northumberland ja teised et aastakümneid hiljem on tooride hulgast välja visatud Äh, inimesi, selliste inimeste tõttu, kes ei ole isegi vaevunud siia arutelule tulema. ja kallid sõbrad, Briti rahva enamus ei soovi leppeta Brexitit ja samamoodi ei soovi selle koja enamus leppeta Brexitit, kuid tuleb öelda selgelt, et me ei ole nõus Ehm, sellega, et äh, alandatakse keskkonnastandardeid, äh, loomatervise standardeid, et äh, sellised tooded jõuavad meie turule ja kui tahate seda otseinimestusest kuulda, siis võite küsida nii Friisimaa kui Norra-Möldi talunikelt, nüüd ütleb teil täpselt sama. aitäh, kolleeg Kumpula-Natri, palun lugupeetud asepresident, liikmesus või mitte, britid jäävad siiski meie sekka, me elame koos, meie oleme erinevate liikmesriikide kodanike esindajad ning me võtame seda väga tõsiselt, me teeme koostööd meie Briti kolleegidega, see koostöö on väga sügav ja soe. parla- ähm,, parlamenti tuleb kaitsta, see on demokraatia süda, parlamendis kohtuvad erinevaid ideed, et leida ähm, õige tee, mida, mis valida. seadus, lepeta Brexiti vastu läbis Briti parlamendis mõlemad kojad, nii et põhimõtteliselt ei tohiks me muretseda, kuid nüüd on püüdnud peaminister äh, Johnson püüdnud võtta ära parlamendi võimu Briti valitsus flirdib jätkuvalt leppeta Brexiti ideega ning nad kinnistuvad oma ideedes üha rohkem. Euroopa Liit peab olema ühtne, me peame olema mõistlikud ehm, ja me peame andma brittidele vajadusel lisaaega, et nad äh, saaksid ehm, selle jama ära lahendada. aitäh, kolleeg Randsova, palun üheks minutiks paní předsedající suur tänu, lugupeetud asepresident. ma ei hakka kordama seda, mida on juba öeldud, ma arvan, et suurem osa meist ei soovi Brexitit. mõned meist loodavad jätkuvalt, et ehk seda siiski ei toimu, kuid mulle tundub, et Briti peaminister on valmis äh, kõik üle parda viskama. seetõttu peab komisjon olema valmis ka selleks stsenaariumiks, et toimub lepeta Brexit. veelgi enam, komisjonile liikmesriikidel on vaja välja arendada äh, hädaolukorra plaan Euroopa ettevõtetele, me peame kaitsma enam kui kolme miljoni äh, Euroopa kodaniku õigusi, kes elavad praegu suures ebakindluses ja ei tea, millises äh, maailmas nüüd üles ärkavad esimesel novembril. kogu see protsess on olnud selline, kus kõik muutub, tähtajad muutuvad, lubadusi antakse, võetakse tagasi, võetakse tagasi, aeg on otsa saamas nii Euroopa Liidu kui Ühendkuningriigi jaoks. suur tänu, kolleeg Kusmik, palun. suur tänu, lugupeetud asepresident tahaksin välja tuua kolm kõige negatiivsemat tagajärge, mis lepete Brexiti võivad olla. kõigepealt ebakindlus Euroopa kodanike jaoks, kes elavad Ühendkuningriigis. leppega oleks neil teatud tagatised. teiseks, umbes viiekümne miljardi euro suurune puudujääk see on äh, siis see summa, mis, mida on Ühendkuningriik lubanud maksta aastani kaks tuhat kakskümmend oma kohustuste katmiseks ja kolmandaks kaubandus äh, küsimus. siin on äh, Euroopa Liidu kaubanduse ülejääk tuleb suur sada kakskümmend miljardit eurot kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning nüüd võib juhtuda, et kehtestatakse kvoodid ja tollimaksud. ma arvan, et need kolm põhjust on piisavad, et Euroopa Liit tagaks, et ähm, saavutatakse äh, leping. suur tänu, kolleeg Niedermayer, palun pooleteiseks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident. ma arvan, et kõik, mis on oluline Brexiti juures, on tegelikult juba öeldud, seda on öelnud nii liikmesriigid äh, komisjon, parlament, kõik on olnud väga selged. kuid äh, sellegipärast on oluline, et kogu see protsess ei oleks liialt kulukas Ühendkuningriigile ega liikmesriikidele ning kui pikendus seda võimaldab, siis peaksime seda tegema kuid ei tohi unustada, et ähm, probleemiks on siin ka kriis Londonis. ma arvan, et poliitikud ei tohiks unustada, et äh, valimisvõidud on vähem tähtsad kui äh, ühiskonna tulevik. ja teiseks, ma arvan, et on väga oluline, et me räägiksime üksteisega. Äh, võib-olla meie vaated ei olegi nii erinevad, me peaksime püüdma pigem sildu ehitada, kui lõhesid tekitada ja lõpetuseks me peaksime edendama sellist kultuuri Ehm, mis peab äh, tõde ja fakte olulisemaks valedest. see on tõesti väga vajalik ja see on see, mida me peame õpetama koolides, me peame kuulama eksperte. ja meil tuleb tagada see, et see praegune trend, kus valesid, valed annavad parema tulemusi kui tõde, äh, ei jätkuks ning eelkõige, et need valetajad ei saaks kunagi enam peaministriks suur tänu, palun äh, kolleeg Liberatski üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid. ma ei sea üldse kahtluse alla Ühendkuningriigi õigust Euroopa Liidust lahkuda, kuid tahaksin juhtida tähelepanu järgmisele. poliitiline vastutus Euroopa Liidu tuleviku eest see poliitiline vastutus on põhimõte, millest peaksid lähtuma nõukogu komisjon ja parlament enam kui miljon Poola, poolakat elab Ühendkuningriigis ja me püüame kaitsta oma majanduslikke huve, kuid vastutuse puudumine on see, mis hetkel Briti valitsust iseloomustab. Ühendkuningriik mõtleb, et tegemist on meie probleemiga, meie peame selle lahendama, tahavad äh, saada ainult kasu, aga pole, pole valmis vastutust kandma. ma arvan, et meil ei ole äh, mingeid valmis lahendusi, pärast Brexit on eelkõige oluline usaldus ja sellepärast ma kutsuksin Esprit valitsust seda usaldust looma suur tänu, kolleeg Jütsepule üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident. kolm aasta pärast referendumit saadavad Briti kodanikud meile selge sõnumi, et Nigel Farage ei ole Briti ühiskonna hääl. Nad väljendavad seda iga päev väga häälekalt. Nad on vastu Brexitile. väga paljud Euroopa ähm, meelsete saad-, saadikute arvamused siin parlamendis näitavad äh, seda. Brexitiga tegeletakse jätkuvalt lihtsalt tooride soovil so,, tooride omakasust, aga kuidas see täpselt välja peaks nägema, seda ei tea keegi. Backstop lükatakse tagasi, kuid alternatiivset lahendust ei pakuta. ja nii ei võimaldata korrastatud lahkumist. pered, lapsed, üliõpilased, kõigil on vaja kindlust ka minu koduriigis Bulgaariast pärit kodanikud elavad Ühendkuningriigis ja nad on õiguslikus äh, ebakindluses. on näha, et Brexit on kohutav mõte ja seda tuleks takistada, kui vähegi võimalik. aitäh, pooleteiseks minutiks on täna kolleeg Peetersil. lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid, täna hommikul on väga palju juba öeldud, üks on ilmselge Brexitiga tuleb kaasa väga suuri raskusi. Lähemal poolteist miljonit töökohta Euroopa Liidus eh, satuvad ohtu. Eh, Belgias umbes nelikümmend kaks tuhat töökohta, kakskümmend tuhat neist eh, Flandrias. Lep-, lepete Brexit loob selle ohu. ja tundub, et Briti valitsus ei näe üldse võimalus, kuidas seda Brexit läbi viia, kuigi Ühendkuningriik ise valis selle. aga ka Euroopa Liit peab valmistuma lepete Brexitiks, me peame oma kodanikke selleks valmistuma, kolmekümne esimeseks oktoobriks eh, tuleb eh, esitada ettepanekut eh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist vahendite eraldamise kohta ja kui vaadata punkti neliteist, siis äh, seal on selgelt välja öeldud, et äh, parlament peab tegutsema niipea, nii kiiresti kui võimalik, et ähm, VKE-d saaksid vajalikku rahalist toetust, et Brexiti negatiivsed mõjud oleksid minimaalsed. nii et siin on tõesti ettenähtud võimalus end toetada, aitäh, aitäh, üheks minutiks on sõna kolleeg Pitsule. suur tänu, lugupeetud asepresident kolm aastat on möödunud Brexiti referendumist. paljud siin kojas olid üllatunud tulemuse üle. aga pärast kolme aastat ei ole Ühendkuningriik jätkuvalt valmis võtma vastutust Brexiti eest. ei ole valmis võtma ka vastutust Brexit, ähm, Brexitist loobuda nii et pärast kõiki neid läbirääkimisi, suur tänu siinkohal teile, Michel Barnier, on Euroopa Liit sellega leppinud kui rääkida demokraatiast, siis tegemist on riigiga, mis äh, pani aluse demokraatiale ja nüüd on selle parlamendi, parlament puhkusele saadetud. ning äh, me näeme bluffimist ja poliitilisest vastutusest hoidumist üks on selge. Brexit ei tohi ohustada Euroopa Liidu ühtsust ja kõike seda, mida oleme saavutanud. suur tänu ja pooleteiseks minutiks on sõna kolleeg Pitšikil. suur tänu, lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid. Euroopa kodanikud on selle parlamendi keskmes ja meie ülesanne on nende huve kaitsta, kuidas iganes saame. Euroopa Parlament on alati toetanud Euroopa Liidu ühtset joont Brexiti kõnelustes ning äh, oluline on kodanike kaitse. mul on hea meel, et äh, ka resolutsioonis on rõhutatud äh, kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsust, kuid ma arvan, et on veelgi olulisem selleks, et kaitsta kõiki Euroopa Liidu kodanike nii väiksematest kui suurematest liikmesriikidest olla veelgi ühtsemad. me peame olema ühendatud oma äh, oma nõudmistes, et, et ähm, Ühendkuningriik pakuks kõigile Euroopa kodanikele staatu, mis võimaldab neil Ühendkuningriigi jääda ja samas me peame kaitsma ka Briti kodanike huve liikmesriikides kuigi meile ei meeldi leppida Brexiti, peame me olema valmis ka selleks halvimaks stsenaariumiks, kui see juhtub. ja kaitsma kodanike õigusi. kolleegid, ärgem unustagem, et kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsus on olnud meie edu pandiks läbirääkimistel Londoniga ja seda peame, selle peame alati mõtlema kõige raskemate otsuste puhul Brexiti juures. suur tänu, kolleeg Regner, palun, üheks minutiks. suur tänu kolm aastat on paindumatu Brexiti pooldajad olnud võimetud selge plaani esitama, kuidas ikkagi Euroopa Liidust lahkuda. meie oleme siin ühel meelel, et, et leppeta äh, lahkumine puudutab kõiki. Euroopa Liidu seadusandlus puudutab näiteks äh, sugude võrdõiguse, võrdõiguslikkust, ähm, äh, vanemapuhkust, erinevaid ähm, sotsiaalkaitse ja töökaitsesätteid ja see kõik kaob ära ning see puudutab ähm, eelkõige naisi, kes äh, tihtipeale töötavad äh, sellistes valdkondades nagu, nagu tervishoid või äh, teenuste sektor. ja seega meie peaksime välja sirutama abistava käe niikaua, kui me seda saame teha see on alati parem kui, äh, kui hävituslik äh, suhtumine, et tulgu, mis tuleb. aitäh, kolleeg Ütsas, palun. suur tänu. Brexiti triller on äh, mõnes mõttes väga sarnane Brexiti trilleriga. Boris Johnson on küll hoopis teisel te-, teisest poliitilisest perekonnast, aga äh, sarnasused äh, Tsiprusega on üpriski äh, suured. nimelt on partei huvid rahva huvidest eespool. mõlema seisukohad kõiguvad seinast seina ja mõlemal puhul on see viinud, viis see selleni, et mindi riskile ja ei kaalutud üldse kõige, selle kõige võimalikke tagajärgi see mõjutab aga tuhandete inimeste saatust ning paraku tuleb öelda, et härra Johnson ei ole järginud Tsiprase head eeskuju, kel õnnestus oma poliitikat paremaks muuta. võib ainult loota, et nii Briti valitsus kui rahvas saab selle sõnumi, et me toetame neid. aitäh, kolleeg Šaldemose, palun. suur tänu. Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidust lahkuda ja ma äh, isiklikult leian, et ähm, me peame seda otsust austama. aga on praktiliselt andestamatu, äh, et võib toimuda leppeta Brexit, see mõjutab tohutult väga paljusid inimesi mõlemal pool La Manche'i väina. see läheb maksma töökohti, see mõjutab peresid, ma arvan, et on oluline võita aega, et leida lahendus äh, leppida Brexitile, leida selline lahendus, äh, mis ei avalda negatiivset mõju äh, meie kodanikele ja ettevõtetele, nii et ähm, ma arvan, et me peaksime tõesti jätma endale rohkem aega ja püü-, ja püüdkem äh, lepete Brexitit äh, takistada. Äh, härra Warbon, palun. aitäh, siin võib Brexitist väga palju veel rääkida, aga piirduksin kaubandussuhetele viitamisega. Rootsi jaoks on Ühendkuningriik viies, suuruselt viies kaubanduspartner aga äh, kaubandus äh, ning heaolu kõikjal Euroopa Liidus äh, sõltub suuresti Brexiti käigust, me riskime töökohtade kao-, kadumisega. mul on hea meel, et et siin resolutsioonis on siiski viide ka võimalikule tähtaja pikendamisele. muidugi peavad olema ka mõistlikud tingimused selle pikend-, kasutamise võimaldamiseks. ja peaksime olema siin võimalikult äh, suuremeelsed, me soovime ju, et Euro-, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, kuid ükskõik millised äh, need äh, suhted ka oleks, siis eelkõige peab tagama selle, et kaubandussuhted oleks, kulgeksid edasi võimalikult stabiilselt. aitäh! järgmine kõneleja on kolleeg Fritson. lugupeetud äh, asepresident, olukord Ühendkuningriigis on tõsine, mõne nädala pärast äh, võib äh, juhtuda see, et Ühendkuningriik langeb ühend, langeb Euroopa Liidust välja, sellel on kindlasti negatiivsed mõjud Briti huvidele, Briti rahva huvidele, kuid ka Rootsi huvidele, kodanike, ettevõtete huvidele et need äh, mõjud on kindlasti märkimisväärsed. sada tuhat äh, äh, rootslast elavad praegu Ühendkuningriigis, elavad seal, töötavad seal ja nendele kaasneb Brexitiga suur peavalu. Euroopa Parlamendi resolutsioon minu meelest on tasakaalustatud ja siin toonitatakse seda, millised tingimused väljaastumiseks kehtivad, et meil peab olema kokkulepe, meil peab olema avatud suhtumine, niimoodi saame me oma ühist tulevikku koos ähm, plaanida. peame siiski eelkõige vaatama, mis on riigi ja kodanikega paremates huvides Pro,, proua McAllister nüüd, härra McAllister. suur äh, tänu, daamid ja härrad tahaksin äh, nõustuda paljuga, mis on täna juba öeldud, kuid äh, tahaksin lisada veel ühe mõõtme leppeta lahkumisele, kui me räägime poliitikast. Michel Barnier rääkis poliitilisest deklaratsioonist, jah, poliitiline deklaratsioon Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel toob välja selle, et äh, kehtestatakse vabakaubandusala, et tehakse tihedat koostööd näiteks julgeoleku välispoliitika alal kaitsepoliitika alal, kuid leppeta lahkumise puhul Ühendkuningriik enam ei saaks koostööd teha edasistes äh, ka-, Euroopa Kaitseameti ja PESCO algatustes ja Ühendkuningriigi äh, kaitsetööstusettevõtetes on ka Euroopa Kaitsefondi tegevuses raske osaleda, need on ju niivõrd suure mõjuga küsimused eh, ja selle tõttu on oluline ka igal juhul vältida le-, leppeta lahkumist. tahaksin tänada eh, Brexiti juhtkomitee töötajaid, kes on teinud suurepärast tööd sellel teemal. aitäh, härra Dan-, Tants, palun, üks minut. aitäh ma arvan, et peaks olema selge, keda siin süüdistada selles kaoses, te alustate võimatute lubadustega, öeldes, et me saame kõik äh, kaubandussuhted säilitada, aga kõik muud lepingud äh, ribadeks käristada, siis te tahate sellest plokist lahkuda ja siis äh, nimetate kõiki selle plaani vastaseid reeturiteks ja ütlete, te, tegelikult ju Briti rahvas äh, ei hääletanud äh, äh, toidu ning ravimite puuduse poolt. see riik, mida mina tean ja mida juhib praegu Boris Johnson, on palju parem kui see, mida me praegu näeme. härra Barnier, teie tahate edasi minna, me kõik tahame edasi minna, ma tean väga palju oma kolleege, kes on tüdinud sellest jamast. ma saan sellest aru, aga ärgem teeselgem, et see Eh, lahkumisleping ilma avalikkuse toetuseta saaks olla tõhusam. nii et meil on vaja siiski aega, valikuid, see on ainus jätkusuutlik tee edasi. Eh, härra Sikorski, üks minut. aitäh, proua asepresident, tahaksin alustuseks õnnitleda härra Barnier'd, eh, et ta on nii professionaalselt neid läbirääkimisi juhtinud. Ehm, kõik need, kes ütlevad, et Brexit on enda eraldamine laibast, siis tundub, et laip on siiski päris hästi elus. Briti eh, vankumatud seisukohad eh, ainult selles punktis, et ei soovita kõva piiri Iirimaal, füüsilist piiri Iirimaal ükskõik, kuidas me neid võimalikke variante siis ka kirjeldaks, kas backstopi kaitsemeetmena või muud moodi, see kõik nüüd sõltub sellest, kas äh, Briti poliitikud äh, suudavad äh, siiski seda aduda. Brexiti pooldajad, Briti natsionalistid plaksutavad leppeta lahkumise peale, teie enda valitsus ütleb, et see on katastroof ja mul on ainult üks palve härra Farage'ile ja tema äh, Äh, kaasosalistele. kui teie saavutate oma tahtmise ja kui Briti valitsus, valitsusel on õigus oma hinnangutes selles, kuidas see la-, lepete lahkumine välja näeb, siis ärge meid tagajärgedes süüdistage, mina toetan seda resolutsiooni. aitäh, kolleegid, et püüate ajast kinni pidada ja püüate ka mind abistada, aga see pole vajalik nii äh, valjuhäälselt. nüüd aga kolleeg Ruiz de Vesa. aitäh, proua asepresident. peaaegu seitseteist aastat tagasi meie, eurooplased, otsustasime äh, seitsekümmend aastat tagasi otsustasime luua oma poliitilise liidu selleks, et äh, säilitada rahu Euroopas ja selleks, et hakkama saada siseriiklike väljakutsetega ja selliste väljakutsetega, nagu praegu meie ees on näiteks kliimamuutused, aastal kaks tuhat kuusteist kahjuks äh, Briti referendumil väga napp enamus hääletas lahkumise poolt. siis öeldi, et tegemist oli Euroopa Liidu eksistentsiaalse kriisiga, kuid nüüd kolm aastat hiljem me näeme, et eksistentsiaalne kriis tegelikult äh, siiski puudutab eelkõige Ühendkuningriigi, Euroopa Liit on tugevam kui kunagi varem. ja nüüd on küsimuseks, kas äh, Boris Johnson on valmis oma õiguslikke kohustusi kanda ning äh, täitma neid tingimusi, milles lepiti kokku äh, Briti alamkojas, sest kui mitte, siis lepeta lahkumine oleks katastroofiline. aitäh üheks minutiks, härra Fitzgerald. proua Fitzgerald. paljud äh, meist ignoreerivad seda, et kõikide nende kõvade uhkete sõnade taga on tegelikult inimesed, perekonnad, ettevõtted, kelle eh, tulevik on praegu ohus ja samuti on ka rahu ohus, millel rajaneb kõikide nende inimeste elu. see Euroopa Liit, see demokraatlik liit on esimesest päevast peale näidanud, et ollakse valmis kõike tegema selleks, et vältida piiri kehtestamist Iirimaale ning et jätkuks rahuprotsess me teame, et tegemist on siin äh, kohustustega mõlemalt äh, poolt ja igasugused ettepanekud Ühendkuningriigi poolt oleks tervitatud ja nendega, nende ettepanekutega komisjon ka tõsiselt tegeleks. kuid äh, ei saa anda heakskiitu ähm, mingile lepingule, kus on välja toodud need tagatised backstopile Iirimaal, nagu John Hume on kord öelnud, kui inimesed äh, on eriarvamusel, siis on ainsaks lahenduseks üksmeele leidmine. aitäh! kolleegid, oleme jõudnud vaba mikrofoni äh, vooru ja üheksateist inimest on sõna soovinud, püüan äh, üle viie, üle viiele, er-, enam kui viiele sõna anda, kuid kindlasti mõned peavad pettuma, proua Šoidrova, palun. lugupeetud kolleegid, kui me räägime Brexitist, siis on selge see, et see nõrgendab Euroopa Liitu ja ka Ühendkuningriiki. ma ei saa õieti härra Farage'ist aru, kuidas ta ütleb, et Ühendkuningriik äh, saab tugevamaks. kindlasti ei muutu Ühendkuningriigi positsioon Hiina, USA või Venemaaga äh, Äh, suhtlemisel tugevamaks, kindlasti on see positsioon hoopiski nõrgem ja mul on kahju, et see on teie seisukoht ja teie poliitika. kui kodanikud äh, otsuse langetasid äh, referendumil, siis nad kindlasti kaose poolt ei hääletanud, sest tegelikult on kindlusetus ja ebamäärasus nüüd nii suurem, kui Ühendkuningriik leppeta lahkub, siis endiselt peavad nad ju alustama läbirääkimisi uue kokkuleppe suhtes Euroopa Liiduga selleks, peab jätma, jätkama erinevate finantskokkulepetega ning äh, teiste valdkonna kokkulepetega, aga nüüd proua Ward, palun. Under the Johnson äh, pres-, peaminister Johnsoni juhtimise all me näeme, et äh, kombekuse langus on saanud prevalentseks, see on kõige häbiväärsem peaminister Briti ajaloos, äh, ta on häbimärk enda erakonnale ja kogu riigile, äh, homofoob, islamofoob, võõraviha levitaja. ohtlik kloun kelle on valinud ametisse vähem kui kaks protsenti meie elanikkonnast. tema riskib ähm, inimeste eludega, praegu on mängus äh, toidupuudus, ravimite puudus, äh, rahumeelne kooseksisteerimine. Brexit läheb maksma elusid, see läheb maksma elatisallikaid ja see on juba praegu niimoodi. me näeme, et valitsuse poliitika osas äh, Äh, hääle, äh, otsustavad valimata ametnikud, äh, see on tõeline häbi, häbiplekk Briti parlamendile. me näeme, et usaldus, usaldust institutsioonide vastu on mõõtmatult õõnestatud, kõnelejad katkestatakse, kuna ta ületab kõneaja. I am sorry but fewer people will get to speak vabandust, aga vähem inimesi saab siis sõna, kui keegi oma, kui kõik oma kõneaja ületavad. järgmine kõneleja, palun. aitäh. mul on küsimus äh, härra Barnier'le, ma ei tea, kas ta kavatseb siin ka vastama hakata, kui ei ole lepet, siis kas tähendab see seda, et Europolis infovahetus äh, katkeb Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu politseijõudude vahel, siis kogu organiseeritud äh, kuritegevusele on oht Ühendkuningriigis ju palju suurem. proua Jones aitäh, kolleegid, äh, tahaksin äh, kõigepealt vabandada väikese ena-, väikese vähemuse poolt minu rahvuskaaslaste hulgas, kes siin saalis ka esindatud on, nemad ei esinda enam, enamust, kombekat enamust minu riigis. Brexit on kaos, mis on loodud lahkumise pooldajate poolt, nad ei ole kunagi ju kokku leppinud tegelikult selles, millist lahkumist nad soovivad ja see näitab, kuivõrd katki on Briti poliitika meil on vaja tõelist rahvahääletust selleks, et Briti rahvas saaks valida ühe selge lahkumise valiku ning jäämise vahel, mis on kindlasti parem otsus. seetõttu on meil vaja enam aega ilma leppeta lahkumine E on kindlasti katastroofiliste enesehävituslike mõjudega. nii et kolleegid, kutsun teid üles tegema kõik teie võimuses oleva selleks, et vältida sellist tulemust, nii nagu meie Ühendkuningriigis kõnelejad katkestatakse, kuna ta kõneaja ületas. härra Tõrts, palun üks minut. aitäh. tahaksin äh, öelda välja hoiatavad sõnad, püütakse Euroopa Liitu näidata asutusena, mida juhivad sellised inimesed nagu härra Verhofstadt, kuid kui soovitakse Euroopa Liidu reformida, edasi arendada, siis me soovime ju siiski selles kõiges ka osaleda, kuuleme kogu seda tooni, lugupidamu-, lugupidamise puudust. ma arvan, et äh, see kõik on päris äh, hirmuäratav, seetõttu on oluline, et me siiski kokkuleppe saavutaksime, muidugi on see keeruline. Äh, peame üles näitama head tahet me peame Ühendkuningriigiga edaspidi suhteid äh, jätkama, tegemist on äh, äh, väga mitmekülgsete suhetega, näiteks ka majandusvallas, kaitsevallas, ärgem lõhkugem neid süsteeme, mis olemas on. kolleeg Vassimaa, palun üks minut. kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. kas soovisite midagi öelda, ütleb asepresident Sorry, colleagues, please. You are not on the speaking list. kolleegid, vabandust, ei ole kõnelejate nimekirjas. kui te oleksite ennast sinna pannud, siis ma oleks teile ka sõna andnud. kas oleks võimalik jätkata, et me päris ajahätta ei jääks? järgmisena saab äh, sõna üheks äh, minutiks härra Kusmu. tänan. britid äh, ütlesid oma arvamuse välja rahvahääletusel ja seetõttu ei ole Euroopa Parlamendil õigust äh, neid arvamusi hukka mõista, meil tuleb tulemust äh, austada. see on demokraatia. ja lisaks sellele tähelepanuta on jäänud see, et äh, me ei ole andnud äh, panust sõbralikuks lahenduseks. aga see ei ole ka meie ülesanne. meie ei pea liituma Briti peaministri ja tema tahtega ja võimaldama ilma leppeta Brexitit. see ohustaks Suure Reede kokkulepet ja samuti õõnestaks Euroopa kodanike õigusi Ühendkuningriigis ja vastupidi, neid õigusi tuleb meil kaitsta. Euroopa Parlament vastutab oma kodanike kaitse eest ja kõnelejalt võetakse mikrofon. järgmine kõneleja, härra Milan Mon Brexitil on mitmeid negatiivseid mõjusid mõlemale poolele. soovin rääkida kalanduspoliitikast. läbirääkija härra Barnier teab seda teemat väga hästi. kui leping jõustub, siis äh, kuidas kaitstakse kalalaevastikku? ma loodan, et võetakse tarvitusele vastavad meetmed igal juhul äh, tuleb äh, juurdepääs äh, kalastusvetele tagada, kuni leitakse lõplik lahendus. Euroopa Liidu põhieesmärgiks peaks olema mõlemapoolne juurdepääs kalastamispiirkondadele äh, ja kõneleja katkestatakse, sõna aeg on läbi. härra Wells, iga riigi kaitsevõimekus on oluline osa suveräänsusest ja minule tekitab muret, et meie valitsus tegi koostööd Euroopa Komisjoniga äh, niimoodi, et kaitse ja luurevõimekus jääb osast, osaks Euroopa Liidu struktuuridest, see õõnestab meie kaitsevõimekust kontrollimatu komisjoni kasuks. ja nüüd äh, poliitilises deklaratsioonis äh, punktides äh, üks punkt neli kuni üks punkt kuus on see kõik kirja pandud ja mul on väga äh, suur mure, et Ühendkuningriigi parlamendi saadikud ei ole sellest ohust äh, veel aru saanud ja seetõttu kutsun neid saadikuid äh, üles lükkama tagasi selle kohutava lepingu. tänan ja järgmine kõneleja. nimekirjas on äh, kolleeg Curtin Doyle. tänan president, sel nädalal me nägime, kuidas Briti äh, peaminister Luksemburgis demonstreeris oma meeletut äh, ego. me peame tagama, et Euroopa demokraatia, nagu ta praegu on elus siin äh, kojas, oleks elus ja toimiv, et oleks esindatud nii need, kes on olnud projekti Brexiti poolt kui ka need, kes on olnud Brexiti vastu. ja nüüd äh, need, kes äh, olid Brexiti poolt, äh, räägivad, et meil saab olema selline selge lahkuminek, puhas lahkuminek, aga see ei ole midagi äh, puhast, äh, kui me räägime inimeste õigustest, sotsiaalsetest keskkonnastandarditest, tekib täielik kaos ka tervishoiusektoris. Nendel inimestel ei ole mitte mingisugust äh, mandaati ja Briti avalikkus peaks otsustama, kuidas Brexitiga edasi minna. suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofoni voor on saanud läbi ja võimalus vastata on pealäbirääkijal Michel Barnier. aitäh. president, võiksin teha lühidalt, aga siiski äh, sooviksin kõigepealt äh, tänada saadikuid ka komisjoni presidendi Junckeri nimel ja kogu äh, Äh, läbirääkimismeeskonna nimel, äh, mi-, mida mul on au olnud juhtida viimased kolm aastat. see tänane arutelu oli väga oluline, me siiski püüame mõista üksteist, kuigi meie arvamused on erinevad, see on teatud tõehetk, kolm aastat pärast referendumit oleme me jõudnud selle, nendel, nendes läbirääkimistes tõehetkeni, see on tõsine hetk, kus me peame rääkima rahul, kus me peame jääma rahulikuks ning üksteisest lugu pidama mina püüan küll seda teha. ja arvestades teie sõnavõtte, mida ma kuulasin suure huviga, kõik need, kes sõna võtsid, eh, eriti just eh, parlamendiliikmed Iirimaalt ja Põhja-Iirimaalt, eh, neid puudutab see kõige tõsisemalt, see küsimus, nende jaoks on ohud kõige suuremad. ja samuti kodanike õiguste küsimus see on see, mida me kindlasti ei puutu, need neli põhivabadust ja siseturu puutumatus, siseturu terviklikkus. et aitäh teile nende sõnavõttude eest ja kuulasin ka neid, kes end vastupidises suunas väljendasid ja on üks küsimus, millele tahaksin vastata, selleks et asjad uuesti selgeks saaksid, härra Farage'it ei ole siin kohal, härra Madisson on lahkunud ja teised, kes sõna võtsid sellel teemal mitte keegi ei püüa ümber pöörata Briti valijate enamuse otsust lahkuda Euroopa Liidust, mitte keegi ei püüa Brexitit kaaperdada, mitte keegi ei püüa vastu tahtmist Ühendkuningriiki suruda Euroopa Liitu edasi jääma. see oli teie enda valik lahkuda, see on meile jaoks kahetsusväärne, oleme seda öelnud kümneid kordi väga palju on neid, kes eh, seda valikut eh, kahetsevad. me ei ole kunagi näinud selles mingit lisaväärtust, kuid me peame sellest valikust äh, lugu. kuid äh, Euroopa Ülemkogu ja parlament äh, on välja toonud selle, mida komisjon on alati väljendanud, von der Leyeni uus koosseis on väljendanud, et me peame siiski kuidagi edasi liikuma esiteks peame me siiski rääkima asjadest nii, nagu nad on ja tõde rääkima, peame rääkima tõde siin parlamendis ja ka kodanike ees. Te peate ütlema tõtt. Te rääkisite Briti kodanike respekteerimisest ma arvan, et Briti kodanikud, nii nagu ka kõik Euroopa Liidu kodanikud, väärivad äh, tõe kuulmist, need tagajärjed on palju arvukamad ja tõsisemad, kui teie seda ütlete ja te peaksite seda ka ise tõdema. pärast Brexitit teie peate ju aru andma kodanike ees, ka meie peame eh, seda tegema ja meie oleme püüdnud alati siiski tõele rõhuda. Brexit äh, tähendab meie jaoks kokkulepet, mille kallal me tööd teeme ja sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed, kui lahkutakse ilma leppeta. aga kui äh, härra Newton Dunn äh, ja nagu ka teised küsisid, äh, muidugi me oleme valmis lepete lahkumise stsenaariumi jaoks, siin on omad mõjud koostööle Europoliga, julgeolekule nii et kindlasti ei ole see lepete lahkumine mingi lõppsihtkoht, see on ajutine ajutine olukord, ma olen äh, kolm aastat äh, tegelenud põhiliselt sellega, et peetakse sellest esimesest nõudmisest kinni, alati rääkida tõtt ja teine nõue on väga lihtne, leida lahendusi, juriidilisi lahendusi, sest äh, kui me räägime kokkulepetest, siis ei ole tegemist mingisuguste avalduste või sõnadega, vaid meil peavad, meil on väga selged õiguslikud nõuded, et me oleksime selleks lahutuseks valmis, mille te valisite Iirimaal ja ka teistes äh, valdkondades, näiteks kalandussektoris, äh, oleme püüdnud konkreetseid lahendusi otsida ja toimivaid lahendusi. me ei räägi siin mitte mingitest soovunelmatest, äh, vaid räägime konkreetsetest äh, ohtudest ja sellega me püüame ka rääkida Boris Johnsoniga, millised võiksid otse siis, olla siis äh, alternatiivsed ettepanekud, kui me seame vaidluse alla Iiri ähm, backstopi, millised on need tagajärjed, mis toob ähm, Brexit endaga kaasa. nii et me oleme valmis tõepoolest ööl ja päeval tööd tegema, mitte keegi ei tohiks kahelda meie kättesaadavuses ja mina kindlasti jätkan töötamist Euroopa Liidu nimel, äh, kan-, jätkan selle vastutuse kandmist äh, otsustavusega, aitäh teile! E aitäh Michel Barnier'le, nüüd äh, annan nõukogu nimel sõna proua Tuppurainenile. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, hoolimata kogu praegusest ebakindlusest Ühendkuningriigi poolel, me peame jääma avatuks uutele eh, ideedele, mis võivad endaga kaasa tuua läbimurde meie põhimõtete kaitsel hey korrapärase Euroopa Liidust lahkumise tagamine Ühendkuningriigi jaoks peaks olema meie prioriteediks kuni viimase hetke, hetkeni, võttes arvesse äh, jäiga Brexiti negatiivseid äh, mõjusid aga kuni selle hetkeni peame me äh, jätkama ettevalmistusi mis tahes stsenaariumiks, äh, ka äh, suunatud meetmete läbi selleks, et vähendada võimaliku ähm, jäiga Brexiti mõju ettevõtetele ja kodanikele. kuid, lugupeetud daamid ja härrad, me peame olema valmis ka selleks, et kaaluda artikkel viiekümne perioodi pikendamist, kui me saame piisavalt motiveeritud äh, taotluse selle kohta Ühendkuningriigi valitsuselt. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et äh, kannatlikkus on voorus. me ootame, et äh, te oleksite koostöövalmid selle protsessi igas faasis. niisiis suur-suur aitäh nende arvamuste ja märkuste eest, mis siin kõlasid ja suur-suur tänu tähelepanu eest, lugupeetud daamid ja härrad. Grazie suur aitäh, äh, proua minister ja äh, olen saanud äh, kaks resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks. praegusega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub täna. liigume nüüd edasi hääletuste juurde, aga teeme minutilise pausi. nii saavad kolleegid siia saali tulla ja oma kohad üles otsida, aitäh! Allora riprendiamo. lugupeetud daamid ja härrad, jätkame oma tööga, ID fraktsioon ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud on edastanud mulle eh, teatud muudatuse taotlused eh, delegatsioonide nimetamise kohta. Need otsused eh, lisatakse tänase koosoleku protokollile ning jõustuvad nende teateks tegemise hetkest alustagem nüüd hääletustega. Hauati raport, paranduseelarve projekt. tegemist on ühtsenimelise hääletusega, hääletamine on avatud kas kõik on hääletanud? kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. see on heaks kiidetud. Äh, veel üks kolleeg Hauethi raport paranduseelarve projekt, annan sõna äh, raportöörile äh,, tal on kaks minutit, palun. kas teda ei ole saalis? president, first... president, esiteks ma sooviksin tänada variraportööre ja sekretäriaati töö eest teen lühidalt, kuid oluline on, et see, need märksõnad läheksid protokolli. see paranduseelarve projekt number kaks on äh, erinev tavaliselt, tegelikult see on viimane aspekt kaks tuhat üheksateist eelarve korraldusest, läbirääkimised toimusid detsembrikuus teisel lepitusel parlamendi ja liikmesriikide vahel, nõukogu vahel. kokkulepe nõukoguga oli viimane aspekt ja selle me esitame viimasena kaks tuhat üheksateist kohta ja nüüd me täiendame seda, tugevdades kahte programmi, mis rohkem kui teised peegeldavad seda mastaabis teatu, mida annab Euroopa Liidu eelarve Erasmus pluss ja Horisont kaks tuhat kakskümmend. väga palju on taotlejaid ja nüüd me saame lisaks kakskümmend miljonit eurot ja Horisont saab kaheksakümmend miljonit eurot, rahastamaks teadusuuringuid tehnoloogiatesse, mis aitab meil tegeleda kliimaprobleemidega. president see investeerimiseelarve peegeldab tõde, et meie ühised jõupingutused liiduna võimaldavad meil saavutada rohkem, kui ükski liikmesriik väljaspool Euroopa Liit suudaks üksinda saavutada. ma tänan parlamenti ja ma soovitan teil toetada seda. suur tänu. ja hääletame nimeliselt, hääletamine on alanud kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. see on heaks kiidetud. Äh, Murežani raport, äh, mis puudutab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmist. ühtne hääletus, äh, nimeline hääletus ja hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. võetud. ja veel üks äh, kolleeg Howardi raport, äh, paranduseelarve projekt number kolm, ühtne hääletus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud heaks kiidetud. Äh, kolleeg Lonka raport äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, äh, nimeline hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. ja nüüd asume hääletama resolutsiooni ettepanekut äh, Ühendkuningriigi väljaastumise kohta Euroopa Liidust, äh, lõige neli kahes osas, esimene osa, äh, kes on poolt, andke käega märku. kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. lõige kaksteist kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, kes on erapooletu, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, heaks kiidetud, lõige seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt A, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt D kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud, põhjenduspunkt K, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt N, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud ja seda suure häälteenamusega. kiire tutvustada ka. ja äh, mõneks minutiks peatame koosoleku äh, ja siis alustame hääletusselgitustega. kolleegi. kallid kolleegid, alustagem taas oma tööga ja liigume nüüd edasi hääletusselgituste juurde. ma tõesti palun, et need kolleegid, kes ei soovi hääletusselgitusi anda, lahkuksid siit saalist võimalikult kiiresti, et me saaksime oma tööga jätkata. Dear colleagues, we have to kallid kolleegid, me tõesti peame jätkama hääletusselgitustega, palun seetõttu äh, Äh, need kolleegid, kes ei taha hääletusselgitusi anda, äh, et te lahkuksite saalist, äh, see näitaks üles austust teiste kolleegide vastu. kallid kolleegid, ma tõesti palun teid veel kord, palun lahkuge siit täiskogu saalist, kui te ei taha osa saada hääletusselgitustest, aitäh. liigume edasi hääletusselgituste juurde Ähm, hääletusselgitused, mis puudutavad äh, resolutsiooni ettepanekut seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust. Jude Curtin-Darling üheks minutiks, palun La collega Kirsten Darling rinuncia al tempo. Äh, kolleeg Kirsten Darling ei soovi siiski sõna, loobub oma kõneajast ja seetõttu saab sõna kolleeg Vondra, teil on ka üks minut, palun. Well, kolleeg Vondra does not work. It does not work. see ei tööta või kas töötab? hästi, suur tänu Briti resolutsioonis hääletasin vastu. tegemist on lahutusega ja ma arvan, et me peaksime pidama silmas meie tulevasi suhteid. me ei taha, et need oleks konfliktsed ja me peame silmas pidama kokkulepet, et see Briti parlamendis lükati juba kolm korda tagasi. ma mäletan, kui Tšehhi, Tšehhi Tšehhoslovakkias oli lahutus ja et lahutus oleks edukas, selleks tuleb olla suuremeelne. kui me sarnast suuremeelsust näitaks üles, nagu Euroopa Parlament siin üles näitab praegu, siis Tšehhoslovakkias oleks aset leidnud konflikt või isegi sõda tol ajal. kas see on see, mida me tahame näha? Adesso suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Šoidrova. Teil on üks minut, palun, Mikaela mm.. suur tänu, kolleegid. Äh, esindan sama riiki nagu kolleeg Vondra, kuid hääletasin resolutsiooni poolt just sellepärast, et ma austan Briti parlamendi resolutsiooni, milles öeldakse, et Ühendkuningriik ei tohi lahkuda ilma leppeta ja see on põhjus, miks ma arvan, et Euroopa Parlament on reageerinud õigesti, tehes ettepaneku edasi lükata juhul, kui kokkulepet ei ole. me ei sunni Ühendkuningriigile midagi peale, me ei sunni peale oma lepingut. Nende peaminister Ühendkuningriik võib esitada muudatusi sellele kokkuleppele, kuid peaministri ettepanek on mu-, mitte midagi muuta, Euroopa Parlament on olnud väga kannatlik, nagu ka pealeläbirääkija Barnier. me soovime teha muutusi kokkuleppesse, kui Ühendkuningriik teeb mingeid ettepanekuid. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Borrit üheks minutiks Microphone's not coming on. I have. Now it's working. ja nüüd teie mikrofon töötab. hääletasin resolutsiooni poolt täna, mitte sellepärast, et ma tahan, et rakendataks lahkumislepingut, sest igasugune Brexit oleks kahjulik kõikidele aga sellepärast, et siin tekstis rõhutatakse, et pikendamine on võimalik selleks, et vältida no deal'i ja selleks, et võiks toimuda demokraatlikud valim-, demokraatlik äh, üritus nagu referendum või valimised ja tühistamine artikkel viiekümne puhul. ma tahaksin tänada Euroopa-meelseid kõikjal siin parlamendis, kes on jätkuvalt üles näidanud solidaarsust meiega, nüüd, kus meil on ohtlik äh, populistlik äh, liikumine, siin teine koja osa tuleb kohale ainult sellele, et jalgu trampida ja, ja päevarahasid taskusse pista. samad äh, isiklikud institutsioon ja ambitsioonid, mis on tähtsamad kui riiklikud huvid. seda me näeme ka nüüd äh, Downing Street äh, number kümme aadressil. Õnneks on Euroopa-meelne liikumine väga tugevalt jõudu kogunud Ühendkuningriigis ja see on suu-, tugevaim võib-olla Euroopas oma Euroopa-meelsetele kolleegidele, kes on enamuses siin kojas, ma pean ütlema, peame jätkuvalt koos töötama selleks, et natsionalism ja populism kõrvaldada ja et nad ei võidaks. kolleegid, palun pidage kõneaegast kinni. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Pätten, üheks minutiks teil on sõna. mina hääletasin Äh, härra Verhofstadi impeeriumi resolutsiooni vastu. mina usun puhtasse selgesse Brexitisse ja miks? viiskümmend kaks protsenti East Midlandis hääletasid lahkumise poolt, kuuskümmend kaks protsenti randadel nagu Folkestone ja Hive'is hääletasid lahkumise poolt, seitseteist koma neli miljonit inimest Ühendkuningriigis. demokraatlik enamus hääletasid lahkumise poolt. viimased kolm tundi siin Euroopa Parlamendis olen kuulanud kõik, kõiksuguseid parlamendiliikmeid ütlema nendele inimestele, et nad ei teadnud, mida nad tegid, ütlesid nendele inimestele, et nad peavad kuulama Euroopa Liitu ja ainult siis, kui nad on selle institutsiooniga siin nõus, või nad üldse hakata mingisugust demokraatiat edendama. härra Barnier ütles täiesti selgelt, et mida iganes piiri, Iiri piirileping ka tuleks, ei pääseta tolliliidust seda öeldakse seitsmeteistkümnele koma neljale miljonile inimesele, kes soovisid lahkuda. Briti demokraatiat tuleb austada, on aeg lahkuda, on aeg selgeks murranguliseks Brexitiks. E suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Hukk üheks minutiks. president, mina toetasin resolutsiooni täna, sest siin Äh, mainitakse võimalust, et artikkel viiskümmend tühistatakse Brexiti peatamiseks. ma loodan, et see nii ka läheb, sest Johnsonil ei ole enamust Ühendkuningriigi parlamendis. seepärast ta üritas parlamenti sulgeda ja ja blokeerib neid, kes soovivad lahkumislepingut. kaks tuhat kuusteist referendum oli ähmane, seal oli palju väärinfot, valetati raha kohta, selle kohta, et Türgi ühineb Euroopa Liiduga. mina ei näe ühtegi Türgi parlamendiliiget siin parlamendis president Johnson ütleb, et, et kõik saab olema lihtne, nüüd enam ei väida, et see on lihtne, kaks tuhat kuusteist otsus on vana ja kopitanud, aastal kaks tuhat üheksateist on Suurbritannia erinev koht, noored tahavad Euroopa Liitu, mitte keegi ei hääletanud selleks, et meil oleks puudu toinetest ja ravimitest, selleks, et sadamad või teed oleks blokeeritud ja ka valitsus tunnistab, et see on tõsine oht. me me oleks, me võiksime palju enamat saavutada kui Brexit, me oleme suur riik ja me tahame selle kõik selja taha jätta. suur tänu. nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Peeter. täna hääletasin parlamendi Brexiti resolutsiooni poolt. mulle ei meeldi Theresa May kokkulepe, mulle ei meeldi Brexit, ma vihkan seda, kuid igasugune kokkulepe tuleb panna rahva ette. see on, Boris mängib rahva tulevikuga omaenda erakonna nimel, mida valijad tahavad, on see, et Brexit peatuks. mina, erakond, äh, liberaaldemokraadid on pühendunud Euroopa Liidule ja tema kodanikele. kui meie saame valitsusse, tühistame artikkel viiskümmend ja peat-, selleks, et Brexit üldse peatada, meie eesmärk on jääda Euroopa Liitu. see resolutsiooni ettepanek tunnustab meie vastustust kodanike ees, kodanikud on soovinud elada kusagil mujal, see on nende õigus, aga nende elu on olnud kaoses, Euroopa Liidu valitsused peavad nüüd tegema kõik selleks, et see olukord lahendada. kodakondsus on õigus. me oleme siin täi-, uut skandaali korraldamas ja see, me ei tohi seda lubada. mina ja liberaaldemokraadid oleme alati seda meelt, et tuleb teha seda, mis on parim Euroopa Liidule ja Ühendkuningriigile. oleme valmis äh, hääletama leppe üle või valime jääda kõikide liikmesusest tulenevate tunnustega. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Gibson üheks minutiks. suur tänu, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt ja kutsun parlamenti ka üles seda toetama. tahan selgelt öelda, et ma ei toeta igasugust Brexitit leppega või leppeta ma usun kogu südamest, et igasugune Brexit on halb Ühendkuningriigile ja Euroopa Liidule ja ma jätkuvalt pean kampaaniat selle nimel, et Brexitit peatada, kuid antud resolutsioon on tähtis, sest siin öeldakse konkreetselt, et Ühendkuningriigi parlament võttis vastu seaduse, mille kohaselt peaminister peab taotlema pikendust ja et toetus on vajalik selleks, et oleks et välditaks leppeta Brexitit või korraldatakse uus referendum. Boris Johnson ei käitu Ühendkuningriigi kodanike huvides, ta on peatanud parlamendi tegevuse, ta kavatseb seadust rikkuda selleks, et Brexit tuua kaasa sõltumatult tagajärgedest, ta käitub nagu diktaator ja meil on aega selleks, et äh, ta võita läbi demokraatliku protsessi. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Howard üheks minutiks. Well, this wasn't the plan. see ei olnud, siin ei olnud mingit plaani, mingit, me tegelikult saime lihtsalt ellujäämise tõelise plaani asemel kaubandusleppe asemel on meil nüüd läbirääkimised kõige võimalikult kõige nõrgemast seisukohast ja me saame võib-olla üldse ei saa kokkulepet, selle asemel, et taastada suveräänsust, mida me tegelikult kunagi kaotanud ei ole, näeme siin karmi tõelust. me näeme, et võetakse vastu eeskirju, mil, kus meil ei ole mingit sõnaõigust, kus turud dikteerivad tegelikult ja peame lihtsalt seda järgima. et sektorid äh, on ohvriks toodud, liidrid ei täida oma tööd, iga Briti kodaniku õigused ja vabadused on kahanenud ja see on reaalsus tegelikult Brexiti taga. ja absoluutselt mitte see, mida meile lubati. mida me oleme võitnud? Suurbritannia väljaspool Euroopa Liitu avastab peatselt, et riiklik suveräänsus kaasaegses maailmas on selgelt piiratud. me kuuleme palju siin demokraatiast, aga ilma vastustuskohustuseta, demokraatiata. võtke tagasi oma valelubadused ja andke brittidel võimalus otsustada Briti Brexiti tõelisuse üle. suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Hiiver, teil on ka üks minut, palun suur aitäh, pärast seda äh, absurdset sõnavõttu tahaksin öelda, et Nigel Farage tõesti äh, äh, kõneleb äh, Brexiti pooldajate enamuse eest minu koduriigis ja äh, Teie jaoks on see võib-olla tõesti halb, kui britid oma rahakotiga väljapoole jäävad, aga vaadakem nüüd ringi. kõige suurem partei siin kojas, Brexiteerid, on nüüd enda eest seismas ja ähm, esindamas me, oma valijaid. mulle tundub, et te siin teete nalja. Äh, meie äh, võitleme eh, nüüd eh, nii-öelda puhta Brexiti nimel ja me peame tõele näkku vaatama. Eh, minu koduriigis suureneb toetus leppeta Brexitile järjest. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me juba võitsime, võidame veel kord ja me lahkume Euroopa Liidust, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Netsinga, teil on ka üks minut, palun kõigepealt eh, tahaksin tänada eh, seda võrratut demokraatlikku institutsiooni eh, teiepoolse toetuse eest Ühendkuningriigile ja kannatlikkuse eest artikkel viiekümne toetamisele lepeta Brexit oleks täiesti kohutav paljudele brittidele ja Euroopa kodanikele. üks inimrühm, kes on väga suures ohus, on need, kes elavad Ühendkuningriigis ja sõltuvad Euroopast tarnitud ravimitest. väga paljud inimesed on sellised, kelle tervis sõit-, sõltub äh, ravimite kättesaadavusest, äh, mida tuleb hoida ka näiteks külmikus ja mille säilivusaeg ei ole väga pikk. mitte keegi ei suuda garanteerida seda, et transpordikaoses, mis pärast lepete Brexiti taset leiab, need ravimid ka kohale jõuaksid õigeaegselt. see, et äh, mõni valitsus üleüldse mõtleb selle peale, et panna teadlikult ohtu sellised haavatavad inimesed, on täiesti šokeeriv me peame ära hoidma seda riski ja seetõttu on alamkojas ja siin kojas ka inimesed tõsimeelselt lepeta Brexiti vastu. lepeta Brexiti jaoks ei ole mandaati ja mitte keegi ei ole mm, hääletanud selle poolt, et äh, mitte võimaldada ravimite kättesaadavust oma lähedastele või naabritele. lepeta Brexit paneb äh, Ühendkuningriigi kodanikud väga halva, halba olukorda, suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tomni üheks minutiks, palun. kõigepealt ma tahaksin öelda, et võrratu on näha äh, et äh, britid tulid hääletuseks siin, vähemalt mõned britid ainult kohale, kus te olite arutelu ajal. ja siin me oleme kuulnud äh, pooltõdesid, valesid ja väärtõlgendusi ja siin on naeruväärsed eeldused kõlanud, nimelt see, et britt juhib praegu diktaator, aga diktaatorid ei võida ju valimisi, nad ei paku välja valimisi Äh, ja te ju teate, et Korbin ja äh, Tööpartei saavad äh, laastava kaotuse osaliseks paljudes piirkondades. Korbin on jätnud meile kohutava segaduse, eriti just töölisklassidele. seitsekümmend protsenti minu kodupiirkonnast hääletas lahkumise poolt, see koda siin ei hooli brittide häälest, see koda siin ei mõista britte, see ei esinda britte ning see ei suuda peatada midagi, midagi, mille poolt on hääletanud äh, miljonid ja miljonid britid, me lahkume nagunii, auf Wiedersehen, au revoir. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna üheks minutiks kolleeg Palmer. suur aitäh, lugupeetud asepresident, äh, ma tahaksin asju selgete sõnadega välja öelda, selle resolutsiooni sõnastus äh, on selge Euroopa Liidu kodanike kaitse Ühendkuningriigis on oluline, see Äh, on väga oluline teema ja praegune olukord toob häbi minu koduriigile, riigile, mida ma armastan, mida Euroopa Liidu kodanikud ka armastavad, kes sinna on kolinud, kes on seal ettevõtlusega tegelema hakanud, kes maksavad makse Ühendkuningriigis, kes on seda teinud aastakümneid, äh, nad on paremat väärt kui see äh, kohutav kava, mis siin laual on Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis, minu sõnum teile äh, Äh, ja teistele ka on selline, minu koduriik on parem kui see kõik siin, need Euroopa Liidu kodanikud on paremat väärt kui see, mis siin toimub. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Brofi, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud äh, Äh, president, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, aga mina ei soovi mitte mingit Brexitit. Äh, mina olen kaks aastakümmet töötanud tervishoiu valdkonnas Ühendkuningriigis ja äh, resolutsioonis üks olulisemaid punkte on minu jaoks tööhõive ja sotsiaalõigused nii Ühendkuningriigi kodanikele kui Euroopa Liidu kodanikele ja eh, Brexit ohustab suurel määral meie eh, tervishoiu eh, valdkonda, üksteist protsenti töötajatest meie tervishoiusüsteemis on olnud viis aastat tagasi üksteist protsenti, nüüd on see poole väiksem juba umbes, umbes viis koma viis protsenti ja ebakindlus, mille Brexit toob kaasa leppeta Brexiti vormis sotsiaalkindlustusvaldkonnas, on ka väga tõsine. oluline on tagada kindlust inimestele, kes elavad ja töötavad Ühendkuningriigis, tuleb tagada, et nende õigused on Euroopa Liidu jaoks siiski prioriteetsel esikohal, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Pansing, palun, teil on ka üks minut kas mikrofon töötab? Äh, tundub, et töötab. Äh, lugupeetud parlament, lugupeetud kolleegid, see on kõige raskem äh, hääl, mille ma olen andnud. ma tervitan seda parlamendipoolset pühendumust artikkel viiekümne pikendamisele, aga mis tahes lahkumislepe peab minema tagasi Briti rahva juurde kui äh, referendumil äh, äh, uuesti hääletada oleks võimalik ja kui oleks ka valik jääda Euroopa Liitu, siis ma arvan, et me võidaksime ja suudaksime Brexiti peatada, sellepärast et sel korral kindlasti noored tuleksid valima, hääletama, noored on pahased, umbes kolm neljandikku noortest, kes kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal olid liiga noored, et hääletada on nüüd hääletusikka jõudnud ja nemad on öelnud, et nemad to-, toetavad äh, liikmelisust. niisiis äh, palun minge tagasi oma liidrite juurde ja paluge neil nõukogus toetada äh, pikendamistaotlust, palun andke Briti noortele võimalus otsustada oma endi tuleviku üle, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Benjon. Teil on ka üks minut, palun. Like I... suur tänu, ma seletan, miks ma hääletasin selle, sellise resolutsiooni poolt, mis toetab Brexiti kokkulepet, mille üle on juba läbirääkimised lõppenud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel kuid mis on endiselt blokeeritud Ühendkuningriigi parlamendis, sellepärast et see resolutsioon jätab avatuks ka võimaluse, et Ühendkuningriik mõtleb ümber, et toimub referendum või vahetatakse välja valitsus täiendava pikenduse andmine artikkel viiskümmend alusel äh, on, on hea mõte järelemõtlemiseks. Brexit oleks äh, põllumeestele täielik katastroof. üheksakümmend seitse protsenti meie lambaliha ekspordist aastal kaks tuhat seitse Euroopa Liitu me oleme ka väga palju loomaliha, teravilja ja muid toiduaineid eksportinud. sellise turu kadumine ei ole kindlasti minu valijate huvides ja minu peamine kohus seega on ära hoida leppeta Brexit. ja siis ma tahan tagada liikmelisuse jätkuvuse Euroopa Liidus Ühendkuningriigile. suur tänu, aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Davis üheks minutiks, teil on sõna. president, mina ei taha juhitud Brexitit, ma tahan Brexitit peatada. siin kojas me kaitseme Euroopa väärtusi aga ka Briti ja liberaalseid väärtusi, me kaitseme majandust, mis toetab kõiki, toetame keskkonnameetmeid, mis kaitsevad kõiki. ma ei taha, et minu riik jäetaks välja sellest kohast, kus langetatakse otsused meie kontinendi tuleviku kohta, ma ei taha, et minu riik põgeneks teemade eest, probleemide eest. ma tahan olla Euroopa Liidu keskmes, ma tahan olla juhti, juhiks, liidriks, mitte lahkujaks, minu seisukoht on täiesti selge maha Brexit. Thank you, grazie mille, adesso. suur tänu. Adesso la parola allo. nüüd saab sõna kolleeg Adjus Saliba üheks minutiks. As the Brexit deadline. Brexiti tähtaeg läheneb. oht, et meil tuleb leppeta Brexit, on muutumas kurvaks ja inetuks tõsiasjaks. see tooks endaga kaasa katastroofi, mida tuleks vältida. paraku ebakindlus ja poliitiline ebastabiilsus kasvab iga tunniga ja meie prioriteet number üks selles olukorras on säilitada õigused Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad Ühendkuningriigis ja Briti kodanikele, kes elavad Euroopa Liidus karm Brexit majanduslikus mõttes oleks väga kahjulik ettevõtetele, see ohut-, ohustaks tuhandeid töökohti nii Ühendkuningriigis kui Euroopa Liidus. ja meie prioriteet number kaks peab olema toetada ettevõtteid ja töötajaid selleks, et äh, kulud jääks minimaalseks ja lõpetuseks väga kahjulikud tagajärjed, äh, mis tuleksid leppeta Brexitist Äh, puudutaksid piiri Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel ja needki tuleks hoida miinimumi lähedal. tuleb teha kõik jõupingutused, mis võimalikud ja tuleb konstruktiivset dialoogi pidada selleks, et vältida leppeta Brexiti stsenaariumit. see peab olema tähtsam alati kui parteipoliitika. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Damisio üheks minutiks, teil on sõna. Thank you um suur tänu, ärimehena ei mõista ma, miks ükski ettevõtja tahaks loobuda turust, kus on viissada kaksteist miljonit inimest. kuuekümne viie miljonilise arvelt. madalal rippuv puuvili on ju täiesti ilmne, kui meil on viissada kaksteist miljonit e. ebookes.com rajajana minu kasv kasvas miljardi dollarini viie aastaga ja mi-, ja põhjus oli, et meil oli kolmesaja miljoniline turg. minu konkurendid, kes müüsid kuuekümnele miljonile Ühendkuningriigis, ei suutnud meile järele jõuda. mida siis enamus ettevõtjaid teeb selles olukorras, kui toimub Brexit? avavad kontori Dublinis, Amsterdamis, Frankfurdis, Pariisis ja viivad töökohad nendesse linnadesse. tulistame iseennast jalga suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Vooden üheks minutiks. härra Patten seal selgelt ei mõista et, et kuuskümmend kaks protsenti valijatest ei ole mitte sama kui kuuskümmend kaks protsenti inimestest, taaskord on see vale. ja nagu me oleme näinud äh, Windrush skandaalis, meie valitsus teab, äh, mida tähendab perekondade lahutamine ja seda nad kavatsevad uuesti teha Euroopa on perekond, kus on rahvad ja pered ja kui toorid tahavad meist sellest perekonnast välja viia, see toob äh, tohutuid kannatusi Ühendkuningriigile, Euroopa sõpradele ja partneritele. ja Brexit äh, lõhestab Euroopa pere, siis äh, lõhestab see ka Briti rahvaste pere. olen sündinud Inglismaal, ma kasvasin üles Šotimaal, mul on kahest rahvusest, ma olen kuulun kahtesse liitu Briti ja Euroopa Liitu, Ühendkuningriik on kakssada kaheksateist aastat vana ja ja Johnson ja tema lakeid soovivad meie liitu saboteerida. mõelgem, inglased on üritanud korduvalt rikkuda šotlaste õigusi ja me, tekib oht, et, et sünnib pel-, terve põlvkond William Wallace'eid, kui lastakse tegutseda Boris Johnsonil. suur tänu ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Ritchie. suur tänu, president. mina hääletasin selle poolt teisel detsembril Pesvasti kokkuleppe kohaselt, see oli viimane rahukokkulepe Euroopas ja nüüd see tähistab kahekümnendat aastapäeva Euroopa Liit on selle garandiks. laupäev on rahvusvaheline rahupäev. ma kardan rahu pärast, kui meid visatakse välja nende valede enes-, omakasu ja liivkampaania ja alati puu-, puuduva lii-, Nigel Farage'i pärast, tema lihtsalt ei hooli mitte millestki. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kelly üheks minutiks. vabandust, minu viga, ütleb president, sõna saab kolleeg Boltšak üheks minutiks. aitäh, president. aitäh. tahaksin kommenteerida äh, hääletust. jah, loomulikult ma austan Briti rahva valikut briifi referendumil, aga samal ajal mm, ma, mul, ma hindan kõrgelt meie resolutsiooni mis võimaldab edasi lükata Brexiti tähtaega. samas peame austama Euroopa Kohtu otsust, mille kohaselt artikkel, artiklit viiskümmend saab ühepoolselt äh, tühistada. minu jaoks on tähtis, et me kaitseksime Euroopa Liidu kodanike huve, kes elavad Ühendkuningriigis ning samal ajal ei taha me kuidagi õõnestada rahu ja rahulikku kooseksisteerimist Iiri saarel seepärast äh, pean seda oluliseks. teisest küljest tahaksin vastata äh, Brexiti partei sõnadele. Te olete oma kohad siin parlamendid saanud ainult, ainult Euroopa valimissüsteemile, sest Briti süsteemi kohaselt te neid kohti ei saaks, aitäh. suur tänu, härra Kelly, üks minut. suur tänu me olime siin arutamas, rääkisime Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust, paljud parlamendiliikmed selgitasid öö, ähm, toetust, mida nad on saanud, äh, selgitasid backstopi ja miks nad äh, toetavad Suure Reede lepet ja kui tähtis on seda kaitsta. ja hääletusel oli viissada nelikümmend neli inimest hääletasid selle poolt see on suur enamus ja samuti oli mul väga hea meel kuulda, et parlamendi liikmed soovivad anda pikendatud tähtaja Ühendkuningriigile, kui Boris Johnson taotleb pikendust. ja ma arvan, et see on suur päev liidule ja Ühendkuningriigile. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Hannan aitäh, võib-olla nad ei kavatsenud seda, kuid kolleegid siin kojas on korrastatud Brexiti muutnud vähem tõenäoliseks tegelikult. Äh, Ühendkuningriik on teinud olulisi äh, järeleandmisi, Euroopa kohtu roll kolmkümmend üheksa äh, miljonit naela ja ainus asi, millega me ei nõustunud, on lahkumismehhanismiga ja nüüd seda punkti pidevalt rõhutatakse selles deklaratsioonis ja sellega on parlament teinudki võimatuks see leppega Brexiti ja sõbraliku lahkumineku. Brexiti kriis tugineb ühel, mida te ei ole mõistnud, Brexitit ei ole tulnud ega olnud. meil on Brexitita kriis, see tuleb lihtsalt sellest, et meie opositsioon parlamendis ei, ei ole nõus tegema seda, mida nad lubasid, kui nad nõustusid valimistega. ma loodan, et valimised tulevad ja siis, et parlamendi legitiimsus ei jää siin kollateraalseks kahjuks. suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Toms, teil on üks minut, palun. suur aitäh. kahetsusväärne on see, et äh, asjad on jõudnud Brexitini. ja äh, siin äh, selles loos võitjaid meil ei ole me peame seetõttu kõik püüdma võimalikult palju kahjusid piirata ja vähendada. näiteks kui me räägime võimalikest valimistest või referendumist, Äh, või sellest, et brittidel on vaja kokkuleppe ratifitseerimiseks aega. ja me peame äh, selles protsessis olema teadlikud äh, tagajärgedest, me peame mõistma, et me peame selles kõiges oma kodanikke kaitsma. Ühendkuningriigis näidatakse süüdistava näpuga Euroopa suunas. kui toimub leppeta Brexit, siis on britid ainsad, äh, kes äh, vastutavad ise oma ähm, kodanike eest. suur aitäh, kolleeg äh, von Wiese. suur aitäh, kui mina Saksamaalt üle kahekümne aasta tagasi Ühendkuningriiki kolisin, siis mina tulin globaalsesse ühiskonda, mis oli avatud ja võttis mind lahkesti vastu Suurbritannia ühiskond pakkus mulle tagatisi ja võimaldas mul ehitada üles oma elu riigis, mida ma armastan, kuid täna on kolm miljonit Euroopa kodanikku, kes Ühendkuningriigis elavad ja nad on silmitsi hirmu ja ebakindlusega. Boris Johnson on lubanud, et nad ei satu halvemasse olukorda Brexiti tõttu, aga nad, ta on murdnud seda lubadust, rikkunud seda lubadust nagu paljusid teisi lubadusi. selline kava ei sobi meie eesmärkide täitmiseks, see on äh, tekitanud tehnilisi probleeme ja on äh, tekitanud olukorrad, kus äh, kõige haavatavamad on ohtu sattunud, meil on vaja süsteemi, mis oleks lihtsalt kasutada, meil on vaja süsteemi, kus inimesed saaksid lihtsalt enda ära registreerida, mitte sellist, kus inimesed peavad äh, kümneid ja kümneid dokumente üles leidma, mis on ka kümneid ja kümneid aastaid vanad ähm, kui me seda kõike ei taga, siis äh, tuleb äh, järjekordne Windrushi skandaal, aga oluliselt suuremas äh, mahus. seetõttu ma hääletasin selle poolt, selle resolutsiooni poolt, ainus viis, kuidas tagada inimeste õigused Ühendkuningriigis, on peatada Brexit, aitäh! suur aitäh, me oleme oma aruteluga nüüd lõpule jõudnud. Mm. me kuulasime siin ära peaaegu kõigi brittide sõnavõtud ja me jätkame oma tööd jälle kell viisteist null null, aitäh!